neid, kes siin kohal on ja teeksin ettepaneku jätkata oma tööd. päevakorrapunkt number üheksateist. mul on rõõm tutvustada siin või tervitada siin Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktori ametikoha kandidaati. meie nimetame seda oma žargoonis Bilbao agentuuriks proua Krista Sedlatšek. mul on suur rõõm teid täna siin komisjonis vastu võtta ja nagu te teate, on tegemist ajahetkega, kus kolleegi härra Takala ja Takula ja teiste eh, teised kolleegid on tegelenud just agentuuride nähtavuse suurendamisega meie kõigi jaoks on olnud tegemist väga olulise hetkega. ühtlasi asutada selle ametikohale ka siis, kui selle teemaga tegeleb meie kolleeg Karima Deli. töötatakse välja just selle valdkonna ettepanekuid, meil on ka terve rida uuringuid selles osas nii et tõesti väga päevakajaliselt väga õige hetk ja te olete kindlasti väga oluline inimene selles kõiges. Teie ametisse nimetame toimub komisjonis, nii et meie mõttevahetus täna on selline väga vabas vormis, sest et meil ei ole midagi tegelikult teile ette kirjutada ega öelda, lihtsalt selline vabas vormis äh, mõttevahetus ja annan teile sõna selleks, et saaksite tutvustada oma plaane ja seda ka, et kas te eh, jätkate oma eelkäija jälgedes või siis mitte, suur aitäh, teil on sõna. Thank you very much. suur aitäh, daamid ja härrad. mul on väga suur au täna siin olla. loodan, et mul õnnestub tulevikus sellistel kohtumistel veelgi osaleda. mulle teatati, et te olete minu eluloo juba andnud, nii et, et ma annaksin lühikese ülevaate oma ametialasest taustast. alustasin oma karjääri pärast õpinguid Viinis, alustasin karjääri siis Tööturuinspektsioonist, pärast läksin edasi Sotsiaalministeeriumisse, siis töötasin juba Bilbao ametis Äh, viimastel aastatel olin äh, töökeskkonna üksuse juht, äh, kahe tuhande kolmandal aastal läksin Berliini Töötervishoiu ja Tööohutuse Instituuti ja pärast seda sain ka ühe uue algatuse juhiks. tegemist on siis äh, Äh, töö kvaliteedi algatusega ja see loodi Lissaboni strateegia kontekstis ja äh, eesmärk oli luua siis rohkem ja paremaid töökohti ja parandada sotsiaalset dialoogi. Äh, selle algatuse direktorina Äh, on äh, töö, on, see töö on mõjutanud äh, minu mõtlemist ja minu lähenemisviisi. tuginedes oma viimase kahekümne kaheksa aasta töökogemusele, pean mina töötervishoidu ja tööohutust öö, valdkonnaks, kus viimastel aastatel on toimunud väga häid edusamme, sellele vaatamata, kui me vaatame arve ja kui me vaatame poliitika mõju, siis me näeme, et olukord vajab parandamist, eriti kui arvestada demograafilisi muutusi. inimesed muutuvad vanemaks, peavad kauem töötama ning seega ka kauem terved olema tegemist ei ole ainult moraalse ja inimliku kohustusega tervishoidu e-, edendada ja riske vältida, tegu on ka majandusliku vajadusega. inimressursid on Euroopa majanduse jaoks väga olulise tähtsusega teguriks. me teame, Äh, milline inimväärne ja korralik töö välja näeb, me teame, et terved ja motiveeritud inimesed annavad oma panuse ettevõtete konkurentsivõimesse ja samuti me teame, et oskusteavet seda antakse, seda ei anta üle ettevõtte siseselt sellisel viisil, et seda oleks kõige parem ära kasutada, nii et, et meil on veel palju äh, lünki, mida siin täita tuginedes oma kogemusele ja oma teadmistele, kui ma kõnelen ettevõtetest, siis ma loomulikult pean silmas eh, VKE-sid, sellepärast et nemad on Euroopa majanduse keskmes ning minu arvates on äärmiselt oluline, et VKE-d saaksid ka juurdepääsu Äh, mina näen äh, nelja valdkonda, mis on eriti prioriteetsed äh, tervishoiu ja tööohutuse arendamisel ning nendel, nendes valdkondades on Bilbao ametil väga oluline roll mängida ning juba praegu ta seda olulist rolli ka täidab kõigepealt äh, tuleb ähm, ed-, edastada sõnum, äh, turustada nii-öelda seda tööohutust ja töötervishoidu kui midagi, mis on kõigile kasulik. teiseks tuleks äh, soodustada ennetava tervishoiukultuuri loomist Euroopas tuleb sõlmida sidemeid oluliste sihtrühmadega selleks, et informatsiooni levitada ja arendada sellest oleks kasu äh, Euroopa riiklikul tasandil ning äh, tuleks süvalaiendada siis äh, töötervishoidu ja ohutust kõigisse valdkondadesse. kuidas mina näen selle ameti rolli? ameti roll on väga oluline kõigis nendes neljas valdkonnas, mida ma mainisin ja see amet annab oma panuse nendesse nelja valdkonda eh, tihedas koostöös ametite võrgustikega, arendades siis oskusteavet eh, ja aidates kaasa ka VKE-dele ja see on väga oluline meie strateegias. see võrgustik eh, hõlmab kõiki sidusrühmi ja olulisi tegijaid siis töötervishoiu ja tööohutuse vallas liikmesriikides see võrgustik on väga oluline, see tugineb siis äh, ka ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide tihedal kaasatusel. viimastel aastatel on amet äh, edukalt ellu viinud mitmeid olulisi projekte ja tegevusi, mis annavad lisandväärtust äh, Euroopa töötervishoiule ja tööohutusele. mõned näited, näiteks on olemas projekt, mis hõlmustab VKE-de juurdepääsu ja selle projekti osas me oleme juba saanud ka tagasisidet, me teame nüüd, millised on VKE-de tingimu-, vajadused ja mida nad ametilt ootavad. ning veel üks hea näide on äh, internetipõhine interaktiivne riski hindamine. ma olen äh, Äh, sellesama, ma võin öelda, et see on esimene äh, viis, kuidas, äh, mida liikmesriigid ise on välja arendanud, see on midagi tõesti uud ning nüüd amet arendab siis seda instrumenti edasi ja ma olen täiesti kindel, et järgnevatel aastatel on see just üks põhilisi vahendeid, mis on suunatud VKE-dele Need näited näitavad, et oskusteadmised ja kõigi liikmesriikide kogemused vajavad ärakasutamist laiemal tasandil. meil on terve rida olulisi, edukaid instrumente paljudes liikmesriikides näiteks äh, äh, Saksamaal me kasutasime äh, õigusloome väliseid instrumente nagu kollektiivlepingud, projektid, mis tuginesid nendele kollektiivsetele kokkulepetele ja need olid tõesti väga edukad, me tegime tihedat koostööd ka tööandjate ja ametiühingutega. minu nägemus on selline, et see amet amet tegelikult on juba õigel teel, et amet looks teekaardi töötervishoiuks ja tööohutuseks Euroopas nii et, et kõik sihtrühmad tõesti eh, omaksid juurdepääsu sellele infole, mida neil vaja on. teine valdkond, sõnumi edastamine, ma rääkisin siin kampaaniatest, need kampaaniad on väga teretulnud kahe tuhande seitsmendal aastal me viisime läbi hindamise ja eh, praegu meil on ka käimas väga suur kampaania ja ma tahaksin eh, läbi viia ka kaks järgmist kampaaniat, esimene kampaania tugineks siis ennetamisele, milles mängivad olulist rolli eh, juhtimine ja osalus. mis puudutab nüüd võrgustike loomist ja koostööd, siis ma tahaksin rõhutada, et koostöö olemasolevate võrgustike raames, näiteks Euroopa töötervishoiu edendamise võrgustik eh, on väga oluline. täna me räägime ka heast koostööst äh, USA-ga töötervishoiu ja tööohutuse vallas. ma olen kindel, et härra Michaels peatselt tutvustab oma seisukohti ja neljas asi siis töötervishoiu ja tööohutuse süvalaiendamine, see äh, väga oluline, et äh, me tunnustaksime, et mida varem me sellistele asjadele tähelepanu pöörame, seda parem. nagu te teate Äh, amet, amet jätkab koostööd ka siis äh, asutustega hariduse ja koolituse vallal. meil äh, toimus kolmekümnendal juunil Brüsselis seminar, kus siis kõik neli ametit, Dublini amet, meie amet ja koolituse sihtasutus tegid koostööd ja minu arvates me peaksime jätkama selle mudeli kasutamist. nüüd räägiksin siis ka direktori rollist ma loomulikult tean, milles direktori roll seisneb, aga kui ma Bilbao ametis töötasin, äh, siis sain sellest juba ettekujutuse, nüüd olen saanud veelgi parema ettekujutuse. Äh, on täiesti selge, et mina olen ameti juriidiline esindaja, ma olen aruandekohustuslik äh, juhatuse ees ja ka parlamendi ees. ma olen tea, teadlik oma kohustusest, mis on seotud eelarve täitmisega või äh, ettevõtte finantsjuhtimisega vastavalt äh, artiklile sada kaheksakümmend viis äh, finants, finantsmääruses, mis puudutab siis Euroopa Ühenduse üldeelarvet. selles kontekstis on minu arvates loomulikult äh, väga oluline eelarvekomisjoni roll, eelarve kontrolli komisjoni roll ja loomulikult ka tööhõive ja sotsiaalasjade komisjoni roll nii et, et äh, minu jaoks on täiesti selge, et teie olete selles valdkonnas olulised partnerid. ja veel üks oluline punkt on äh, ühe seega meie kontaktametkonna loomine, see on väga selge näide selle kohta, et amet tõesti on huvitatud sellest, et meil oleksid regulaarsed ja tugevad äh, kontaktid nende komisjonidega ja teiste oluliste partneritega. samuti olen ma teadlik äh, äh, institutsioonide vahelisest töörühmast, mis käsit-, tegeleb Euroopa Liidu ametite tulevikuga selle töörühma tegevus on väga teretulnud ja ma tean, et, et ametite osas tuleb olukorda läbi vaadata Te arutasite äh, erinevaid seisukohti. Äh, see on oluline, pidades silmas tulevast lisandväärsust ja kindlasti me näeme, kuidas selle töörühma mõju, töö tulemused ameteid mõjutavad ma olen veendunud, et äh, as-, olukorra parandamiseks on ruumi, äh, nii nagu seda on kõigis võrgustikes, kõigis organisatsioonides. amet alustas oma tegevust äh, viisteist aastat tagasi, mina töötasin seal viis aastat taga ja samuti olen ma töötanud ka väljaspool ametit, olnud ametipartneriks mitu aastat ning mul juba on mõningaid ettepanekuid, kuidas olukorda paremaks muuta lõpetuseks, te teate, millised on minu oskusteadmised, te teate, olete kursis minu eluloaga, äh, kogemustega, mida olen omandanud viimase kahekümne kaheksa aasta jooksul. võib-olla ma tahaksin ainult rõhutada, et mida iganes ma ka direktorina ei teeks, tuginen ma äh, alati oma valmisolu, valmisolekule töötervishoid ja tööohutus Euroopas viia parema tuleviku suunas. nagu ma juba varem ütlesin, on palju põhjusi miks tuleks tööohutust ja töötervishoidu Euroopas ja ka mujal tugevdada. nagu ma juba ütlesin, inimeste pensionile mineku iga tõuseb äh, kaks kuni kolm protsenti SKT-st läheb tööõnnetustele, haigustele. nii ja äh, see, see maksumus on üsna suur Euroopa majanduse konkurentsivõime sõltub vägagi palju sellest, et töölised oleksid ikka töövõimelised ja töökõlbulikud. nagu ma juba enne ütlesin, nii Euroopas kui ka mujal mõtlen ma sellele, äh, mida on tehtud Kanadas äh, seal on alustatud uuesti asbesti kaevandamist, minu arvates on see äh, väga kahetsusväärne kahekümnenda, kakskümmend aastat tagasi olin mina osaline, kui Austra-, Austrias äh, asbesti äh, kasutamine ära keelati. Euroopa on väga kõrgelt arenenud äh, ühiskond, mis tähendab, et me peame pöörama tähelepanu ka sellele, mis Kanadas tehakse ning tulevase ameti direktorina näen ma oma, näen ma, et amet peab ka selles protsessis oma rolli mängima ma loodan, et ma olen oma kõneajast kinni pidanud, aitäh, et te mind kuulasite ja olen valmis vastama kõigile küsimustele. Euh, suur aitäh, suur aitäh väga julgustava sissejuhatuse eest ja nüüd annan sõna äkki meie raportöörile. temal on siis esimesena sõna ja siis härra Therkas, palun. suur aitäh, proua esimees, kallid kolleegid tahaksin teid tänada selle eest, et olete siia täna kohale tulnud, Bilbao agentuur, millega suhtlemise delegatsiooni osaks ka mina olin, teeb tööd, mis on üsna vähe tuntud, see on just nimelt see üks eripära meile, parlamendiliikmetele ja eriti mulle raportöörina Euroopa töö, tervishoiu ja ohutuse strateegia osas on see eriti suure tähtsusega. Te ütlesite meile, et tuleb teha rohkem eh, koostööd ka selles töötervishoiu ja ohutuse valdkonnas, ma usun, et teil on täiesti õigus ja nagu te ütlesite, siis me ei räägi siin mitte mingisugusest konkurentsivõimest, vaid ikkagi inimlike draamade vältimisest, me räägime küll kutsehaigustest, aga samas ei tohi unustada ka surmaga lõppevaid tööõnnetusi. proua esimees, kas ma võin kohe ka küsimusi esitada? kõigepealt tahaksin teada, et milline on teie arvates seos töö, tervis, hoiu, ohutuse ja töötatud aja vahel, et kui kaua inimesed töötavad? mida uut on toonud uued ametid? kallid kolleegid, te võite esitada kõik küsimused, mida te soovite esitada, aga tuletan teile meelde, tegemist on tulevase ei, mitte enam tulevase, vaid ta on direktor juba viieteistkümnendast juunist peale. tegemist on agentuuri juhiga ja mitte seadusandjaga kindlasti pidasite teie seda oma küsimustega ka silmas, aga tahtsin seda siiski täpsustada, et mitte panna meie külalist piinlikku olukorda, esitades talle küsimusi, mis on komisjoni pädevusvaldkonnas ja mitte tema omas. ja mina tahaksin just nimelt rääkida siis äh, sellest, kui kaua inimesed töötavad ning ka töötervishoiust ja ohutusest. Äh, ka stati-, statistilised andmed ja tahaksin teada, millised on Euroopa Liidu sellealases raamistikus puudujäägid ja ka siseriiklikes raamistikes on ju terve rida Euroopa Liidu direktiive, mida tihti siseriiklikult tegelikult ellu ei rakendata. nii et kas teil on andmeid selle kohta, kas tuleks minna kaugemale, kas on midagi sellist, mis mõnedes riikides on olemas ja öö, äh, oleks võimalik kasutada ka parimate tavade öö, jagamise raames. härra Serkas ja siis proua Steinruck, palun. suur tänu, proua esimees. tahaksin tervitada siin proua Sedlatšekit, mis on väga keeruline saksa nimi, kuigi Baskimaal on kindlasti neid veelgi keerulisemaid ja tahaksin esialgu öelda seda, et äh, teie eelkäija jättis meile väga hea mulje, meil on temast väga head mälestused ja nüüd olete teie üsna raskes olukorras, sest et peate üritama teha paremini kui keegi, kes iseenesest tegi juba väga head tööd. kindlasti on teil selleks olemas vajalikud oskused ja ka tahe. eesmärgiks on ikkagi see, et see väga oluline agentuur ikka edasi liiguks mul oli ka paar küsimust, mille aga proua Telli juba ära esitas. nii et ma ei hakkagi rohkem küsimusi esitama, lihtsalt paar omapoolset märkust. täna räägime ju sellest, et töötervishoid ja ohutus on meie komisjonile väga südamelähedasemad me arutasime siin ka strateegiat kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, meil on täna siin ka Ameerika Ühendriikidest külaline Teie, proua Sedlatše, kindlasti läi-, näete tulevikus meis kui oma kõige paremaid liitlasi, aga võib-olla ka kõige hullemaid vaenlasi. sest et äh, siin on juba kuulda olnud neid, kellele ei meeldi Euroopa Liit, mitte teie neile ei meeldiks, vaid aga kuna neile ei meeldi Euroopa Liit, siis ilmselt nad teid ka ründavad. Need rünnakud tulevad euroskeptikute poolt. aga põhimõtteliselt me hindame väga kõrgelt teie agentuuri rolli tegemist on siin võimalusega leia kollektiivsed lahendused selleks, et äh, edendada ennetustööd ning äh, suurte raskuste lahendamist, nagu Karima ka ütles, äh, tööhaigused, tööõnnetused ja nii edasi. nii et ennetustöö osas on teil tohutu roll mängida ka uuringute osas, parimate tavade levitamise osas ja kõigepealt peame võitlema ju inimeste meelsuse vastu, sest et turul on ikka kõige ole-, olulisem, kõige suurem kasum. Teie sellega võib-olla nii palju ei tegele, aga meie küll. Te olete juba mitmeid aastaid töötanud Bilbao agentuuris ja te ise ka ütlesite, et Euroopa Liidul on just selles agentuuri pädevusvaldkonnas tohutu lisandväärtus minu kodumaa jaoks on olnud Euroopa Liidus kasutatav praktika ning õigusaktid ning ka Bilbao agentuur väga suure olulisusega. just nimelt tänu sellele oleme jõudnud me selliste tõhususeni ning teadmiste tasemeni, mis on ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. paljud poliitikad, poliitikud siin kojas hindavad väga kõrgelt just nimelt seda kuulasin ära teie arvamused prioriteetide osas, agentuuri osas, mul ei ole midagi sellele lisada, olen teiega täiesti nõus, aga kuna te ise seda juba ka mainisite, siis tahaksin seda ka äh, siin üle korrata, nimelt äh, asbesti probleem, me korraldasime ka sellekohase seminari äh,, arvandmed on väga hirmutavad, tegemist on väga suure probleemiga, me endiselt ei tea, kui palju asbesti veel ehitistes on, kui paljud inimesed endiselt töötavad tegelikult äh, sellistes äh, ohtu tekitavates olukordades. nii et äh, asbestist tulenevad probleemid tuleb lahendada, mitte kuskile kõrvale lükata ja loodan, et selles osas suudame teha ka koostööd, aitäh! Äh, Madame Steinrück, puis Madame Linn. proua Steinrück ja siis proua Linn, palun. Äh, suur aitäh. tahaksin äh, tänada proua Šedlašekit selle eest, et ta tegi sellise väga pika sissejuhatuse. olles kuulnud seda, mis tal öelda oli, olen ma täiesti kindel, et koostöö teiega saab olema sama hea kui teie eelkäijaga sest see koostöö, nagu eelkõnelejadki ütlesid, on meie komisjonile väga oluline. ma olen äh, seal ametis käinud kaks korda ja alati olen ma sealt tagasi tulnud väga paljude heade äh, ideede ja soovitustega, mis äh, on tulenenud otseselt uurimistööst, mida amet teeb Teie amet, teie amet seisab ees paljude väljakutsete ees ja äh, mul on väga hea meel kuulda, äh, millised on äh, teie prioriteedid. Te, teie eelmiseks töökohaks oli uue töö kvaliteedi algatuse direktor. ma tahaksin teada, mida te täpsemalt tegite ja kas äh, on mingid elemendid, mida te saate uuele töökohale kaasa võtta. Liis äh, Linn järgmisena. ja siis proua Jažlovetska. aitäh! ka mina tervitan teid meie komisjonis ja tahaksin tänada härra Takulat väga hea töö eest, mida ta on varem teinud. meil on teiega olnud palju viljakaid arutelusid sellel ajal, mil teie olete ametidirektoriks olnud, nii et tahaksin teile avaldada tunnustust töö eest, mida te olete teinud ja ma olen täiesti kindel, et meid ootavad tulevikus ees sellised viljakad arutelud mul on väga hea meel, et te rääkisite ennetavatest meetmetest tööohutuse ja töötervishoiu vallas. aga ma tahaksin, et te räägiksite natuke täpsemalt sellest internetipõhiselt riski hindamisest VKE-dele, minu arvates on see väga kasulik asi, nii et, et võib-olla te võiksite meile natuke pikemalt sellest rääkida ja tuginedes sellele, mida teised kolleegid äh, ütlesid, äh, tahaksin küsida, kuidas me hoolitseme selle eest, et see töö, mida te teete, jõuab ka laiema üldsuses, üldsuse ette. meie siin parlamendis oleme teadlikud, millega te tegelete, aga väga paljud inimesed ei tea, millega Bilbao amet tegeleb. ning minu arvates oleks aeg, et rohkem inimesi mõistaks, kuivõrd oluline on teie töö ja oluline mitte ainult meile, vaid ka paljudele teistele Äh, tuginedes sellele, mida ütles härra Serkas asbesti kohta, ma olen täiesti nõus, kui aspekti direktiiv parlamendi, parlamendis oli, siis mina olin üks nendes, kes ütlesid, et, et see on väga oluline ja äh, tõesti väga palju on neid töölisi, keda aspekt asbest mõjutab, nii et, et oleks väga huvitav teada, mida on äh, selles valdkonnas tehtud, mis igas liikmesriigis toimub ja kuidas praegust aspekti direktiivi kohaldatakse ja kas te teete selles valdkonnas äh, veel mingit edasist tööd ja sellega lõpetan, et teil oleks aega ka vastata. suur aitäh, proua Jaslovetska ja siis esitan ka ise küsimuse. suur tänu proua esimees, tahaksin teid, proua direktor, õnnitleda. kindlasti teie äh, minevik ja teie karjäär aitavad teil ideaalselt oma ametikohustusi täita. kolleeg Karima Telli viitas sellele, et kaasaegne tööturg nõuab meilt järjest rohkem, on vaja teistsuguseid töötingimusi, on tekkinud uued ametid ja samal ajal järjest ka lükatakse edasi pensioniiga mis tähendab seda, et vanad inimesed kannatavad nüüd lisaraskuste all. tahaksin teilt küsida vastavalt teile kogemustele, et kuidas saab agentuur tõhusalt või mis määral saab agentuur tõhusalt toetada liikmesriike selleks, et kasutada meetmeid, mis tagaksid ligipääsu piisavatele arst, piisavalt arstiabile, et tagada inimeste hea tervis, kui nad on viiekümne, kuuekümne või seitsmekümne aastased seda kõike selleks, et inimesed ei oleks stressis lihtsalt sellepärast, et nad on vanemad ja et nad peavad endiselt öö, oma ametialal jätkama. aitäh! ma loodan, et teil on nüüd kohe pastakas käes selleks, et kõik küsimused üles kirjutada ja neile ka pärast vastata. mina esitaksin, esitaksin kahju küsimuse. sissejuhatuses te mainisite ka demograafilisi väljakutseid mis samuti mõjutavad äh, töötervishoidu ja ohutust. parlament äh, hääletas selle poolt, et aastast kaks tuhat kaksteist saaks aktiivsena vananemise aasta. kas teil on plaanis äh, agentuuri tööd kuidagi eriliselt korraldada tulenevad just sellest äh, temaatilisest kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast. ja minu teine küsimus, ma vabandan, kui te sellele juba vastasite, sest et ma hetkeks pidin saalist lahkuma, äh, just nimelt äh, stressi teema. mõnda aega tagasi rääkisime ühe uuringu autoritega, kes tegid selle uuringu just meie jaoks ja ütlesid, et väga vähe andmeid on tegelikult äh, tööstressi kohta väga vähe analüüse, väga vähe andmeid, mida oleks võimalik üldse Euroopa Liidu tasemel koguda. minule aga tundub, et tegemist on järjest kasvava tähtsusega murega, see kindlasti mõjutab oluliselt ka töötajate turvalisust oma töökohal. nii et kas teil on plaanis teha mingisugust erilist tööd just nimelt selles küsimuses. Teil on nüüd sõna selleks, et vastata kõikidele küsimustele äh, järjekorras, milles te soovite ja samuti nii äh, täpselt, kui te soovite. Thank you very much, I, I am sure you are a aitäh, ma loodan, et te aitate mind, kui ma mõne küsimuse ära unustan, aga ma võtan need siis järjekorras. esimene küsimus puudutas tööaega üldisemalt või selle mudeleid. seadusandlus selles osas on väga vastuoluline, toimuvad arutelud direktiivi üle. ma võib-olla mainiksin mõne sõnaga seda, mida ma varasemalt olen teinud äh, seoses tööajaga ja loomulikult äh, tööaja pikkus on mõjutegur, mis äh, avaldab mõju ka töötervishoiule ja ohutusele. aga ma olen käsitlenud tööaega laiemas kontekstis üldiselt ja kui vaadata kõiki küsimusi, mis mulle täna on esitatud, siis äh, võib öelda, et minu unistus on, et töötingimuste parandamise aluseks Euroopas on luua nõndanimetatud ennetav kultuur, see tähendab selline käitumiskultuur ja lähenemine ettevõtetes, mis oleks suunatud töötajatele. see on suur tuleviku eesmärk, sest äh, kui me räägime tööohutusest ja tööõnnetustest, siis kui meil õnnestub äh, luua selline töökultuur, siis see äh, aitab kaasa ka taolisele ennetusele. tööaja kontekstis ma arvan, et äh, tuleks vaadata, missugused head tavad ja mudelid liikmesriikides juba olemas olla Austrias, Saksamaal, Hispaanias, ma olen nendega tuttav ja ka Põhjamaades, ma tean, on olemas mitmed väga head eh, tööaja mudelid. ning kui mõelda ka demograafilistele muutustele, siis eh, selleski kontekstis on tarvis levitada häid tavasid eh, ja mudeleid ja me peame muidugi ka toetama sekkumist ettevõtte tasandil, aga tööajaga seotud küsimused eh, kindlasti on ka agentuuri jaoks olulisel kohal ja me saame pöörata sellele olulist rolli sotsiaalses dialoogis. näiteks omalt poolt eh, pakkudes sellega seotud teavet järgmine küsimus, jällegi kui mul midagi meelest läheb, siis äh, andke mulle pärast teada. järgmine küsimus äh, puudutas asbesti. ma pean ütlema, et äh, kui ma lugesin seda, kuidas Kanadas nende küsimustega praegu tegeldakse, siis tegelikult ma olin väga pettunud, et see teema tuleb uuesti meile tagasi ja ka Euroopas ma arvan, et meil on võimalik levitada informatsiooni selle kohta, et asbesti on võimalik asendada paljudes valdkondades ja paljudes riikides on seda ka tehtud, me teame, et asbesti ei saa asendada mitte ainult ühe materjaliga, vaid mitmetega äh, nii et võib-olla sellise teabe levitamisele saame aidata kaasa ehk koostöös ametiühingutega ja tööandjate äh, organisatsioonidega, sest ka nemad toetavad seda ideed. nii et esimene asi on teavitamine, usaldusväärsete andmete levitamine. ja äh, ka selliste asendusainete heade näidete ja heade tavade äh, levitamist. Saksa kolleeg esitas küsimuse minu töö kohta Saksamaal, mis puudutas äh, uut töökoha kvaliteeti. ma arvan, et eduteguriks oli siin see, et tegemist oli kolme äh, poolse süsteemiga, me tegime koostööd ametiühingute, tööandjate organisatsioonide kindlustajate ja ettevõtjatega. ja mõne aasta järel õnnestus meil kaasata ka ettevõtjad ning koos ettevõtjatega välja töötada kasutajasõbralikud lahendused. see tähendab, et me palusime ja minu kolleegid, kes sellega tegelevad endiselt, küsivad ettevõtjatelt, missugused on täpsemalt nende vajadused ja ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide kaasamine on olnud üks edu põhjusi. me oleme püüdnud tagada sellise holistlikuma lähenemise. nagu ma ütlesin, selleks, et sõnum kohale jõuab, on tarvis äh, ennetavat kultuuri ettevõtetes. mul on kogemusi ka VKE-dega ja nemad loomulikult äh, soovivad samuti edendada head töökultuuri, aga nad vajavad selleks toetust ja vajavad ressursse ja kõik see nõuab aega. nii et ma arvan, et need on äh, kaks asjaolu, mis on aidanud kaasa selle algatuse edukusele. siis oli veel küsimus äh, demograafiliste muutustega ah,, pensioniea tõus. ja kuidas äh, aidata vanematel inimestel säilitada tervist ka minu varasem töö puudutas seda, me peame mõistma, et äh, demograafiline muutus ei tähenda ainult seda, et me peaksime pöörama tähelepanu vanematele inimestele, ka noored inimesed peavad mõistma, mida tähendab töötervishoid ja tööohutus. see tähendab, et me peame koolituse ja hariduse valdkonnas need küsimused juba sisse tooma ka noorte inimestega seoses tööohutust ja töötervishoidu on loomulikult tarvis parandada üldisemalt, sest kutseelus on oluline vältida, ennetada, edendada tervislikku käitumist ning äh, me äh, kasutame siin mitmeid vahendeid, see tähendab, et lähenemine on käitumisele orienteeritud, aga tasakaalus töökohale suunatud meetmetega. mõlemad aspektid on olulised, sest äh, inimeste vahelised erinevused vananemisel muutuvad äh, märgatavamaks ja mõjutavad ja paljud asjad sõltuvad konkreetse inimese konkreetsest käitumisest. agentuur alustas ka vanade ja vananevate töötajate teemaga tegelemist. loomulikult me püüame ka siin leida häid näiteid, kuidas parandada ja mõjutada töötingimusi, eriti vanemate inimeste jaoks. stress on üks ohtudest. näiteks me märkame, et vanemad inimesed reageerivad asjadele teistmoodi kui nooremad, nende füüsiline äh, võimekus väheneb. nii et äh, me peame õppima kohandama töötingimusi paremini sellele konkreetsele töötajate rühmale. Äh, kaks tuhat kaksteist aktiivselt vananemise aasta ja agentuuri osalemine selles, ma arvan, et äh, siin võib välja tuua juba mitmeid praegu käivaid tegevusi, näiteks teavitustegevus. vanematele inimestele. aga kindlasti võime tuua näiteid ka heast praktikast või strateegiatest või liikmesriikide poliitikatest, millega on toetatud äh, vanemaid töötajaid või millega on püütud kohandada töökorraldust. ma ei ole praegu väga seotud olnud äh, käimasolevate tegevustega, aga ma olen teadlik, et mitmed asjad on käimas. stressiga seonduv, see on endiselt äh, kuum teema ja sotsiaalse dialoogi tulemus ja stressivastaste meetmete rakendamine, näiteks Saksamaal on tekitanud mõningaid probleeme. tarvis on parandada arusaamist mõjuteguritest ning siis äh, välja töötada vahendid, kuidas hinnata täpsemalt äh, töökoha stressi. agentuur on, agentuuri ootab sellega seoses ees tulevikus veel palju tööd, sest äh, liikmesriikide tasandil on olemas küll mitmeid vahendeid, aga me ei ole korralikult neid hinnanud ja selgeks teinud, missugused neist on tõeliselt usaldusväärsed Äh, võib-olla oli veel mõni küsimus, mis mul jäi vastamata. Äh, internetipõhine riski hindamine väikestele ja keskmistele ettevõtetele. ah jaa. Äh, VKE-de internetipõhiline riski hindamine töötati välja Hollandis, see on tarkvaralahendus, mis on suunatud eeskätt erinevatele riskidele, aga ka erinevatele sektoritele. see on üles ehitatud nii, et VKE-del oleks seda lihtne kasutada. selle programmi abil on riski hindamine võimalik läbi viia üsna kiiresti ja ka agentuur on seda katsetanud ettevõtjatega ja tagasiside on olnud üsna positiivne. Äh, seda on võimalik kohandada ka nii, et oleks võimalik kasutamine erinevates keeltes ja erinevatest liikmesriikides. see on tõesti väga kasulik ja lihtne vahend äh, VKE-dele. me peame seda veel natukene katsetama, aga põhimõtteliselt eh, esimese tagasiside põhjal võib öelda, et eh, tegemist on kasuliku vahendiga, mida tasub välja töötada üle-euroopalisel tasandil ja liikmesriigid saaksid eh, siis kasutada seda oma ettevõtjate jaoks. aitäh! Te arvasite, et nüüd on kõik, aga üks kolleeg saabus hiljem ja ta tahaks samuti Äh, sõna võtta. proua Abdi. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη και λυπάμαι που δεν μπορούσα να είμαι. Suur aitäh, et mulle sõna andsite ja ma vabandan, et ma ei saanud siin kohal viibida juba koosoleku algusest peale sest et paraku mul oli samal ajal teisi kohustusi, aga ma rõõmustan väga selle üle, et ka naine on kandidaadiks sellisele ametikohale. kui toimus ametiühingute rahvusvaheline kongress Ateenas, siis ma olin väga rahul just nimelt teie agentuuri äh, boksiga ja et nägin seal kõike seda, mida siiamaani olete teinud mida ma kuulsin seal konverentsisaalis ja mida nägin ka teie tutvustavates materjalidest, veenvad mind selles, et kindlasti on val-, on võimalik tagada sellele agentuurile ka parem tulevik. mõningad küsimused, mis mul meelel mõlkusid, juba esitati, aga siiski selleks, et järelevalvet teostada töötervishoiu ja ohutuse üle, siis äh, tegelikult on vaja siin puudutada või äh, tegeleda mitmete eriasutustega, näiteks nõuandev töötervishoiu ja tööohutuse äh, nõukogu ja ka teised. kas teie usute, et nende komiteede töö on tõhus, kuidas me saaksime nende tööd parandada ja millised oleksid teie nõuanded nendele komiteedele selleks, et tagada võimalikult head tulemused, et tegemist ei ole mitte ainult uuringutega, mis jäävad vaid paberile, need uuringud peavad ikkagi lõppkokkuvõttes ju ka äh, praktikas ellu rakendama ja mõjutama töötajate tingimusi koha peal nende töökohal. I hope I understood you right. You ma loodan, et ma sain küsimusest õigesti aru. Te küsisite, kuidas ma näen koostööd teie komisjoniga? Ναι, αυτό που ρώτησα είναι πώς βλέπετε. Μου küsimus on järgmine. Milline võiks olla te arvates koostöö meie komisjoniga ning nõuandvate komiteedega, nõuandvate uurimiskomiteedega, mille poole pöördub, mille poole on võimalik pöörduda selleks, et teostada järelevalvet töötervishoiu ja ohutuse osas. Um, uh, I hope I understood it now uh.... ma loodan, et ma nüüd sain küsimusest aru. kas te peate silmas Euroopa Komisjoni ja komiteesid. ma leian, et tarvis on pidevat omavahelist infovahetust. komisjon ja komiteed peavad mõistma, mis on nende vajadused ja missugused valdkonnad nõuavad sügavamat analüüsi võrgustik suhtlemine on üks keerulisemaid teemasid tarvis on regulaarset suhtlemist, selget teabevahetust, äh, vajaduste väljaselgitamist ja siis sealt saab edasi minna. nii sain ma teie küsimusest aru ja sellele ma nii vastasin, nagu ma nüüd oskasin. Um, Can you, can you uh, conclude? kas uh, te võite kokku võtta nüüd oma jah uh,, kõigepealt ma tahan veel kord tänada võimaluse eest siia tulla uh,, tundma õppida selle komisjoni tööd ja loomulikult on oluline jätkuv omavaheline teabevahetus uh, Äh, mulle öeldi, et need äh, kingad, mis äh, mul eelkäija on mulle jätnud, on väga suured ja mul on raske neid täita. Takal on andnud väga tugeva eeskuju. meie lähenemine töötervishoiule ja tööohutusele on sarnane, aga samas me peame mõistma, et tegemist on muutuva maailmaga ja see valdkond on samuti muutumas, tarvis on uusi vahendeid Mm, ma võin aga kinnitada, et teen kõik endast oleneva ja püüan äh, jätkata äh, tõhusat, läbipaistvat äh, suhtlust teie komisjoniga ning Euroopa tasandi koostöö lisandväärtus seisneb selles, et me saame, me kuuleme erinevaid seisukohti ja ka agentuur tegeleb sellega, meil on olemas juhatus ja teised komiteed, kellega me koostööd teeme ja püüame koguda erinevat teavet ja loomulikult äh, regulaarselt äh, hoida kontakti ka teiega, kuulata ära teie seisukohti. veel kord suur tänu ja kohtumisteni edaspidi! suur aitäh, selles ei ole kahtlustki, et me kohtume veel ma saan aru, et te asute oma ametikohale viieteistkümnendal septembril ja küllap selleks ajaks olete täiesti valmis ka juba kõikide nende tähtsate ülesannetega tegelema. kuna käimas on siin ka arvamuste vahetus just selle ülemineku osas, võib-olla annaksime sõna ka härra Takalale selleks, et ta räägiks oma kogemustest Bilbao agentuuri direktorina. ma tean, et te võtate sõna ka hiljem meie päevakorrapunktis number kakskümmend kolm, aga kuna mind siis enam siin ei ole, siis oleks ilmselt korrektsem, kui annaksin teile sõna praegu. kui te seda soovite loomulikult. aga võib-olla oleks ka teile meeldiv teha väike ülevaade. Äh, selge, ei soovi, siis räägite siis, kui mind enam siin ei ole, küllap siis kolleegid annavad mulle info edasi. suur aitäh teile, proua Selatšek ja soovime teile kõike paremat uuel ametikohal. see päevakorrapunkt on seega läbi võetud ja nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on number kakskümmend ja siin pean andma sõna Frederik Dardenile, kes tutvustab muudatusettepanekuid oma Äh, algatusraporti projekti, mis puudutab vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi. tegemist on teemadega, mille kohta ta on saanud kolmsada üheksakümmend kuus muudatusettepanekut. milline nende sisu on, siis äh, see on juba teine küsimus. Merci, madame la president. En effet, comme suur tänu, proua esimees, tõepoolest, nagu te just ütlesite, siis tõesti väga palju muudatusettepanekuid kõikidelt fraktsioonidelt, sealt, sealhulgas ka minu enda fraktsioonist, sotsiaaldemokraatidest. ja kindlasti see näitab äh, parlamendiliikmete suurt huvi selle teema vastu ja selle üle jääb meil vaid rõõmustada. nagu ma siis ütlesin, kui ma raporti projekti tutvustasin ei olnud võimalik kõike raportis äh, käsitleda, muuhulgas sellepärast, et vaesusevastane võitlus äh, hõlmab väga palju erinevaid teemasid ja et äh, meie raporti pikkus on piiratud. küllap sellepärast esitatigi väga palju muudatusettepanekuid ja öö, mõni parlamendiliige esitas isiklikult neid lausa seitsekümmend. kolmsada üheksakümmend kuus muudatusettepanekut. enamik neist äh, on sellised, mis rikastaksid lõplikku raportit ning on ka üksteisele üsna sarnased kindlasti on siin üsna laialdased kompromissivõimalused, mis hõlmaksid mitu erinevat teemat, näiteks sidusrühmade kaasamine ja samuti vaesuses elavate inimeste kaasamine, ajagraafiku küsimus soovituste väljatöötamiseks mm, aktiivse kaasamise osas need on kõik teemad, mis tulevad käsitlused mitmetes eri muudatusettepanekutes edasi veel päevakajaline teema, nimelt eh, toiduabi enim puudust kannatavatele inimestele, põhiõiguste rikkumised, mis eh, tulenevad just vaesuses elamisest, samuti eh, vajadus defineerida ka põhi- ja miinimumvajadused ühesõnaga, siin on sellised teemad, mis on tõstatunud kõikides fraktsioonides ja kindlasti jõuame siin väga heade kompromissideni. tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele ja küllap te olete kõik nõus, et on vaja eh, sel-, vaja säilitada siiski selle raporti arusaadavus ja kui rääkida mitmetest eri teemadest mitmetes eri kohtades raportis, siis on siin vaja seda võib-olla veidi rohkem struktureerida. aga loomulikult kõik see töö ei osutu sugugi nii lihtsaks, sest et siin on ka teistsuguseid teemasid, mis on hoopis keerulisemad, see ei ülata kedagi, näiteks komisjoni äh, õiguslik äh, vastutus äh, horisontaalse sotsiaalklausli ellurakendamise osas, äh, ka miinimumsissetulek, me teame, et siin aetakse tihtipeale segamini äh, miinimumpalk ja miinimumsissetulek, nii et palun siin selles raportis olge väga ettevaatlikud, et millest me räägime, ka tõigetes tekib teinekord probleeme. aga küllap tuleme selle teema juurde veel tagasi ka mittediskrimineerimise horisontaalne direktiiv, mis on praegu ummikseisus, ka majandusvalitsemispakett ja nii edasi, nii et mõned nendest teemadest, mis on võib-olla vastuolulisemad, aga siiski ma arvan, et meil on võimalik oma teemaga edasi minna, see platvorm peab kujutama endast head instrumenti selleks, et vaesuse äh, vastu võitlemise poliitikad ka edukad oleksid, peaksime leidma uuenduslikud lahendused, mis oleksid ka ambitsioonikad ja ma rõõmustan väga selle üle, et Poola ministrid, kes võtsid siin sõna eile, pöörasid sellele teemale suurt tähelepanu. nii et sellega piirduksingi muudatusettepanekute osas, proua esimees saalis on vähem kolleege kui neid muudatusettepanekuid, aga eh, sõna on siis aruteluks kolleegidel. proua Linn ja proua Deli. aitäh! suur aitäh selle töö eest, mida te olete teinud ja mina olen esitanud üheksakümmend kuus muudatusettepanekut mina kirjutasin nad äh, rongireisi käigus ja nii et, et, et nende läbivaatamine nõuab tõesti üsna palju tööd. Äh, kindlasti on valdkondi, kus meil võib tekkida probleeme, näiteks miinimumsissetulek ja vahe tegemine miinimumpalga ja miinimumsissetuleku vahel. Äh, kuna tõlkes tekivad erinevused miinimumi eh, sissetulekul me mõtleme sotsiaalkindlustuse eh, hüvitisi ja mitte miinimumpalka. aga minu, minu valijad ei sooviks igatahes õigusakte miinimumpalga osas, miinimumsissetuleku osas. mina isiklikult pooldan seda ideed, ma arvan, et see on väga suurepärane võime, võimalus aga ma arvan, et selle saab sisse viia ka paremaid kogemusi vahetades, ma ei usu, et meil oleks vaja selleks tasandil õigusakti ja seetõttu äh, äh, viis, kolm, üheksa äh, kuni kaheksa osas on mul terve rida probleeme ja mõnede teiste muudatusettepanekutega veel. ja räägiksin ka probleemidest, mis on tekkinud fraktsioonide vahel ja fraktsioonide siseselt nendes muudatuses osas, mis puudutavad üldhuviteenuste raamdirektiivi. ma tean, et see on põhjustanud arutelusid paljudes fraktsioonides ja minu fraktsioon igatahes ei poolda direktiivi eh, sotsiaalselt huvipakkuvate eh, üldhuviteenuste vallas samuti kolmsada kakskümmend, kus räägitakse ettevõtete sotsiaalsest vastutusest. meie oleme alati olnud selles seisukohal, et see peaks olema vabatahtlik ning seetõttu oleme siin mis tahes õigusloomealastele sammudele vastu. aga äh, välja arvatud need punktid, mida ma äh, mainisin ja need on punktid, millest paljudel komisjoni liikmetel on eriseisukohad, leian ma, et enamik äh, muudatusettepanekuid on väga head ja kahju on lihtsalt, et me enne ei saanud natuke rohkem suhelda. sellepärast, et kui mul tekib iga, kui meil tekib iga raporti kohta nii palju muudatusettepanekuid, probleem on ka tegelikult selles, et meil on teistsugune muudatusettepanekute esitamise süsteem nüüd ja paljud inimesed isegi ei pea kohal olema selleks, et oma allkirja anda, kui nad muudatusettepanekud esitavad. ja ei pea olema kohal siin, kui neid muudatusettepanekuid arutatakse. nii ma tõesti loodan, et tulevikus meil neid muudatusettepanekuid nii palju ei tule, kui me raportite ja direktiividega tegeleme ja ka arvamustega, sellepärast et ma tean, et väga raske on saavutada konku-, kompromisse. nüüd meil on tulemas suvevaheaeg ja ma loodan, et te suudate meiega ühendust pidada emailide teel, mina olen ALDE fraktsiooni variraportöör ning ma tean, et eh, septembri esimeseks pooleks peab see asi valv-, valmis olema ja ma tean, et eh, kompromiss, muudatusettepanekud on need, mille kallal meil kõigil tuleb ühiselt eh, koostööd teha, nii et, et minule võib alati emaili saata ja siis me saame hoolitseda tõesti selle eest, et meil on tõesti väga hea raport. aga need punktid, mida ma mainisin, on siis minu jaoks kõige olulisemad ja meie fraktsiooni jaoks. Äh, suur aitäh, proua Deli ja siis härra Pullaan, palun. suur tänu, proua esimees. suur aitäh ka raportöörile tehtud töö eest. ma usun, et me jagame enamasti arvamusi ja ka äh, muudatusettepanekutes oleme ühel nõul, nii et see on hea, et me ikka ühes suunas mõtleme. tahaksin pöörata tähelepanu selle raporti kiireloomulisusele selles osas, et me peame tagama toiduabi ka tulevikus, komisjoni äh, toiduabile suunatud vahendite vähendamine on vastuvõetamatu ja me peame tõesti suutma tagada äh, toidupankadele vajalikud toetused, sest et nad ei tea lihtsalt, äh, kuidas homme toita tuhandeid inimesi, kes kannatavad suure puuduse all võitlus sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu laiemalt käib, nagu te raportis ka ütlete, läbi uuendatud Euroopa sotsiaalvaldkonna kava, aga me ei pea rõhuma mitte ainult tööhõivele, sest et räägitakse väga palju vaestest töötajatest, aga teie raportis tuleks tuletada meelde ka seda, mis asi on ikkagi solidaar-, mis asi on solidaarsus ja eriti kõige, eriti enim puudust kannatavate inimeste suhtes. kahekümne miljoni ümber on kahe tuhande kahekümnendaks aastaks inimesi, kes elavad vaesuses, kui me oleme piisavalt julged ja selles osas ma ei ole nõus teiega, proua Linn, et kui me anname endale piisavad vahendid ja ka õigusliku raamistiku miinimumsissetulekute osas, siis oleks võimalik tagada kõikidele kodanikele põhisissetulek, mis võimaldaks neil edasi vaesusest välja tulla nii et oleks vaja äh, korralikku sissetulekutaset, et nad saaksid maksta majutuse eest, toidu eest, vee ja elektri eest ja ma arvan, et miinimumsissetulek oleks suur samm edasi sotsiaalse Euroopa jaoks. suur aitäh, härra Boulan, palun. ja siis äh, härra Kozlovski proua esimees, teen väga kiirelt, minu sõnavõtt on pigem tehnilist laadi, härra Tarden kindlasti jõuab kokkuleppele ka kompromissettepanekute osas, arvestades nende raport, tema raporti kvaliteeti, tahaksin rõhuda vaid äh, muudatusettepanekuid sada üks ja sada kaks, mis on pigem ettepanekud äh, põhjenduspunktide osas ja tegelikult ma tahaksin, et need äh, läheksid sinna üheksateist A ja üheksateist B alla, kui võimalik, nii et ma kordan oma soovi veel ka suuliselt üle. härra Kozlovski, palun. suur aitäh, ma tahaksin õnnitleda härra Tardenni tema tehtud töö eest ja ühtlasi tänada ka variraportööri proua Fontaine'i ja äh, vabandada tema nimel, et ta ei saa siia täna tulla, ta mängis väga olulist rolli ka muudatusettepanekute väljatöötamisel ja meie koostöö oli alati väga viljakas. tahaksin esitada raportöörile kolm äh, küsimust. esiteks punkt üheksa raportis, kus äh, räägitakse sellest, et tuleb tagada töötajatele tagatud võrdsed õigused ja sotsiaalkaitse härra Darden, mul on tunne, et sellised sätted ei ole ilmtingimata head kõikide riikide puhul. kui vaadata siin punkti kaheksateist, kus räägitakse miinimumsissetulekut puudutavast raamdirektiivist, minu arvates on vaesuse probleem väga keeruline, ka lahendused on keerulised tuleb võtta kindlasti arvestada ka, võtta arvesse ka liikmesriikide eripära ja kohaliku õigusliku raamistiku. eriti dramaatiline on aga laste vaesus, see võib ka pikemas plaanis omada väga negatiivseid tagajärgi. ja äh, see tekitab lastes ka tohutu stressi, see tuleneb olukorrast nende perekonnas, võib-olla tuleks ette näha siin konkreetseid sätteid, mis toetaksid perekondi. ja sellest tulenevad ka minu mõni, mõned muudatusettepanekud põhjenduspunkti L ja lõikesse seitseteist, suur aitäh! suur tänu, tahaksin teha väikese märkuse, nagu meie kolleeg Elizabeth Linn ütles, ettevõtete sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse kohta, seda teemat käsitletakse siin komisjonis tihti. praegune tendents ei ole veel päris selline, mille eest mina hea seisan, aga me näeme, et ka ärimaailmas kõik ei jaga Business Europe lähenemist kohtusin näiteks raamapida-, raamatupidamisekspertide föderatsiooni esindajatega, kes kahtlevad selliste sätete kohustuslikkuses, nii et ma tegelikult ei arva, et me peaksime üritama olla nõus hargmaiste ettevõtete üldise joonega ja nende esindajate soovidega, aga see on lihtsalt minu väike panus arutelusse, mis kindlasti kestab siin komisjonis veel pikalt edasi. härra raportöör, teil on sõna, et kokku võtta arutelu. suur tänu! tahaksin tänada sõnavõtjaid selle eest, et nad juhtisid veel kord tähelepanu mõningatele punktidele, mis on neile eriti olulised ja kindlasti kui ma töötan välja kompromissettepanekuid, siis pean ma seda kõike ka silmas ja ka siis äh, kui ma juba rohkem sügavuti kõiki muudatusettepanekuid analüüsin. tahaksin tänada neid ka ka nende, ka selle eest, et nad tunnevad teatud teemade üle siin muret, et nad on valmis koostööle. arvestades suvepuhkust, siis aega on meil tegelikult üsna vähe ja proua Linni ettepanek juba selle arutelu ulatust veidi vähendada läbi e-kirjade on hea mõte, et seda teha siis enne sügist. täna me ei tahaks laskuda detailsemalt mainitud teemadesse, mille osas on kas konsensus olemas või siis on need veidi vastuolulisemad, aga seda me ka eeldasime. ja teeksin siis ettepaneku, et augusti lõpus oleks meil olemas juba kompromissettepanek, et edasi teha tööd juba täpsemate aspektide kallal, suur aitäh! suur tänu! soovime teile palju edu kompromissmuudatusettepanekute väljatöötamiseks millal me neid siis äh, arutame? me teeme nii ehk naa no, kõike korraga, nii et ilmselt arutame ja kiidame need heaks ka kaheksandal äh, septembril, nii et äh, enne seda, nagu te ütlesite, peab siis kõik olema juba kokku lepitud. hääletame raporti üle öö, oktoobri teisel täiskogul. oleme jõudnud päevakorra kahekümne teise päevakorrapunkti juurde härra, vabandust, kakskümmend üks, see on härra Helmer, kes asendab härra Kabrnohhi, et rääkida arvamuse projektist kutsekvalifikatsioonide direktiivi kaks tuhat viis murd kolmkümmend kuus rakendamine. härra Helmer, teil on sõna, palun uh,. Well, aitäh! ma tõesti vabast-, vabandan teie ja kolleegide ees härra Kabnohi nimel, et ta ei saanud täna siin olla, ta pidi olema oma äh, Äh, koduriigis ning ta palus, et ma tutvustaksin tema raportit. Äh, jutt on siis äh, kutsekvalifikatsioonide direktiivi rakendamisest. tegemist on siis siseturukomisjoni pädevusse kuuluva raportiga ja meie valmistame siis sellel teemal ette rapor-, arvamust ma pean ütlema, et meil ei ole siin mitte mingeid eh, suuri probleeme selle raportiga, nii nagu see IMCO komisjonis praegu on kokku pandud aga härra Sabrok on juhtinud tähelepanu paljudele asjadele, ta leiab, et inimeste vaba liikumine ja tööliste vaba liikumine on Euroopa integratsiooni üks suuri hüvesid, ta toetub, toetab kõiki neid alg-, algatusi, mis soodustavad äh, piiriülest liikuvust, tööturu tõhusust ning majanduskasvu ja konkurentsivõime suurendamist Euroopa Liidus ning ta mõistab, et me peame kaasajastama kahe tuhande viiendast aastast pärinevat direktiivi kolmkümmend kuus ta on veendunud, et äh, reguleeritud kutsealade äh, Äh, nimekiri tuleks, seda nimekirja tuleks lühendada ja oleks vaja rohkem automaatset kvalifikatsioonide tunnustamist. samuti kutsub ta komisjoni üles paremini kasutama siseturu infosüsteemi selleks, et meil oleks tsentraliseeritud ning koostalitusvõimeline eh, süsteem reguleeritud kutsealade kohta, millele pääseks, pääseksid juurde nii avalikud asutused kui ka kutsealade esindajad, samuti, samas tuleks kinni pidada andmekaitse põhimõtetest. ta kutsub üles ka kaasajastama tegevuste nimekirju ning vaatama automaatse tunnustamise reegleid teatud valdkondades komisjon peab välja töötama ühised standardid reguleeritud kutsealade registreerimiseks ja hoolitsema, et liikmesriigid neid kasutaksid. samuti on raportöör seis-, seisukohal, et kohustuslik register on vajalik selleks, et jälgida nende inimeste liikumist, kelle litsents teatud kutsealal tegutseda on ära võetud. ning ja ma tahaksin öelda, et meie näiteks Ühendkuningriigis on, meil on praegu näite arstist, kes, kellelt võeti praktiseerimisõigus ära Saksamaal, aga praegu ta tegutseb Ühendkuningriigis edasi. ja samuti kutsub ta üle äh, korraldama keeleteste niimoodi, et eh, niimoodi, et töö, et inimesed ei peaks kindlasti keeletesti sooritama, aga tööandjad võivad nõuda sellise testi sooritamist ning lõpuks kutsub ta üles haldusmenetluste lihtsustamisele, mis on vaja, eesmärk oleks siis vähendada kulusid kõigil tasanditel. ma ei usu, et äh, raport, äh, mis siseturukomisjonis on koostatud, ega ka härra Sabrunoki ettepanekud ei põhjusta eriti, erilisi vaidlusi ja seetõttu ma arvan, et komisjon võiks neid toetada Euh, madame Jaslowiecka, puis Madame Steinrück. Jaslowiecka ja siis äh, proua Steinrück, palun. Johnson. suur tänu, proua esimees. teenuste äh, ja inimeste vaba liikumine Euroopa Liidu sees on üks äh, suuremaid trumpe siin, selleks et väljuda finantskriisist ja majanduskriisist, tuleb eriti toetada töötajate liikuvust selleks, et me suudaksime kiiremini äh, ja efektiivsemalt äh, reageerida tööturu vajadustele liikmesriikides. kuigi vaba liikumine on äh, lubatud ja ka asukoha asutamisvabadus on täiesti tagatud, on kodanikud ikka silmitsi raskustega, äh, mis tulenevad erinevatest õigussüsteemidest erinevates liikmesriikides. kaks protsenti Euroopa Liidu kodanikest, vaid saavad kasutada vaba liikumise eeliseid ja seega tuleb äh, toetada kõiki äh, piiriüleseid algatusi. suur aitäh raportöörile, tegemist on väga hea arvamusega, me oleme ka suuremalt jaolt sellega nõus. siin toetatakse ka äh, töötajate piiriülest liikuvust, mis on väga positiivne kui vaadata olemasoleva direktiivi ellurakendamise kohaseid kogemusi, siis usume, et selle direktiivi läbivaatamise peamiseks eesmärgiks peaks olema menetluse lihtsustamine ning samuti äh, kvalifikatsioonide automaatse tunnustamise laiendamine ja ka õigussäätete kohandamine tegelikkusele rahvaparteis keskendun selle raporti osas järgmistele küsimustele. halduskoostöö eh, süvendamine liikmesriikide vahel, mis võimaldab ka kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist. ja nagu raportöör ka ütles, tuleb tagada otsene infovahetus läbi infovahetussüsteemi siseturul. liikmesriigid, kus sellist asja on raske ellu rakendada, Äh, peaksid saama sellekohast toetust ja abi. ühtlasi on vajalik ajakohastada ka miinimumstandardid koolituse osas erinevates sektorites, näiteks meditsiinitöötajate puhul, äh, olgu siis tegemist hambaarstide, arstide või medõdedega, tuleb ajakohastada ka diplomite või aktsepteeritud diplomite nimekirja selleks, et tagada kutsekvalifikatsioonide võimalikult lai tunnustamine. kui vaadata artiklit üksteist kehtivas direktiivis, siis siin räägitakse eh, kvalifikatsiooni või oskuste tasemest, võib-olla peaks eh, siin kaaluma ka muudatusettepanekuid eh, artiklisse üksteist selleks, et see oleks paremini mõistetav ühtlasi tuleks ajakohastada ka ähm, äh, reglementeeritud kutsenimekirjade ajakohastamist selleks, et oleks võimalik ka kutsekvalifikatsioone automaatselt tunnustada. Äh, kehtiva direktiiviga loodi ka äh, platvorm, mis peaks võimaldama kutsekvalifikatsioonide lihtsamat tunnustamist. nii palju kui mina tean, siis ei ole direktiivi jõustumisest saadik loodud mitte ühtegi teistsugust platvormi ja võib-olla peaks siis kaaluma ka olemasolevate sätete muutmist, igal juhul ma loodan väga viljakale koostööle raportööriga. suur tänu, proua Steinruck ja siis proua Turunen. aitäh! tegemist on äh, väga olulise integratsioonivahendiga Euroopa tööturul. paljud liikmesriigid ei ole seda direktiivi veel ellu rakendatud ning mis puudutab kvalifikatsioonide tunnustamist, siis siin on endiselt väga palju probleeme. selle arvamuse eelnõu osas arvan ma, et see on väga hea alguspunkt. ka eelkõneleja mainis seda, siin on väga palju punkte, millega ma olen nõus aga samas tuleks siia arvamusega üht-teist lisada. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni arvates me oleme oma fraktsiooni poolt esitanud üsna mitmeid äh, muudatusettepanekuid, et näiteks kas või roll, äh, mis on sotsiaalpartneritel ja tööliste organisatsioonidel ning äh, me arvame, et menetlusi tuleks rohkem ratsionaliseerida, me arvame, et tunnustamine peaks olema läbipaistvam ja ratsionaliseeritum, eriti reguleeritud äh, ametite osas. sellepärast, et väga paljudes valdkondades on siin suuri probleeme. sotsiaalpartnerid, äh, nende jaoks peavad kehtima lihtsamad reeglid ning komisjon peaks nende reeglitega tegelema Äh, riiklikud koordineerimise ja rakendamise kontaktpunktid ja ka kodanikele info jagamine on äärmiselt oluline. Äh, see on oluliseks sammuks äh, direktiivi kaasajastamisel. kui me seda teeme, siis me peame hoolitsema selle eest, et on väga palju algatusi Euroopa tasandil, näiteks Bologna protsess, kvalifikatsioonide raamistik ning meie soovitused mitteametliku õppe osas. vaadates tulevikku, arvan ma, et meil oleks vaja ka pöörata tähelepanu äh, jätkuvale õppele, sellele tuleks tulevikus rohkem tähelepanu pöörata. me peame hoolitsema selle eest, et mitte kedagi ei jäetaks maha. ning äh, Äh, samuti kutsekvalifikatsioonide tunnustamine, võib-olla osaline tunnustamine, see on ka üks valdkond, millega me peaksime tegelema. et inimestel oleks võimalus osaleda siiski piirideta Euroopa tööturul. ma olen täiesti kindel, et meil valmib lõpp, lõppkokkuvõttes hea ühisarvamus, aitäh. ja proua Turunen, palun. aitäh. kõigepealt üks üldine märkus IMCO komisjoni liikmena võin ma öelda, et ka meie praegu tegeleme selle dokumendiga ja meieni on jõudnud, meil on praegu olemas töödokument, mis minu arvates on hea ning sellel on laiapõhjaline toetus IMCO komisjonis. aga Äh, sellel teemal on väga tugev tööhõivealane mõõde ja seega on oluline, et see komisjon, kus me praegu oleme, tegeleks selle teemaga ka väga intensiivselt. ja võib-olla peaks korraldama ühisarutelu IMCO-ga, ma ei tea, mis tegelikult võimalik on sellepärast et tegemist on teemaga, mis puudutab mõlemat komisjoni. juhiksin tähelepanu kolmele punktile, mille osas esitan ka muudatusettepanekuid. kõigepealt punkt kaks. me toetame täielikult seda, mis siin punktis kirjas on, et meil on vaja tõhusat tööturu mur-, äh, toimimist, majanduskasvu, sotsiaalset ühtekuuluvust, aga me tahaksime siia lisada ka veel et äh, vaja on tasakaalu nende eesmärkide vahel ning vajadust äh, säilitada liikmesriikide võimalus kehtestada kutsealaseid reegleid, mida on, äh, õigustab avalik huvi, nagu näiteks ava, äh, avalik julgeolek, keskkonnakaitse, tervishoid või mis iganes. selle, selle dilemma või tasakaalu leidmine on alati väga oluline. teiseks äh, nüüd koolitus. ma arvan, et meil on vaja tunnustust ka Äh, selle koolituse osas, mis on aset leidnud teistes liikmesriikides ning kolmandaks äh, see, mis on rohel-, rohelises raamatus ka, meil on vaja sellist äh, kutsealast kaarti. see on väga suur asi ja me peaksime siin selles komisjonis ka seda toetama, me toetame seda mõtet, et oleks selline kaart aga selleks, et kaart oleks väärtuslik ja tõesti toimiks, on meil vaja väga head süsteemi, andmete süsteemi, mis seda kaarti toetaks. sellepärast, et muidu ei ole sellel kaardil suurt mõtet. nii et, et need on need kolm punkti, millele meie tahaksime tähelepanu juhtida. ja nagu siin juba öeldi, tegemist on väga hea lähtepunktiga ja härra Helmer, ma tõesti ei usu, et meil siin suuri võitlusi ees seisab, aitäh! Äh, kui äh, kellelgi rohkem midagi öelda ei ole, siis annan sõna jällegi härra Helmerile, kes esindab raportööri. härra Helmer. aitäh, ma tahaksin tänada kolleege äh, nende sõnavõttude eest, ma edastan nende sisu härra Kabronokile ja ma olen täiesti kindel, et ta pöörab neile piisaval määral tähelepanu rohkem midagi mul praegu lisada ei ole, nii et suur aitäh! Uh, go... suur aitäh ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kolmas august keskpäev, muudatusi vaatame läbi kaheksandal septembril ja siin võtame siis selle arvamuse vastu üheksateistkümnendal septembril. nii et, et suveks ka peaks meil tööd jätkuma ja nüüd oleme me oma ajakavaga üsna hästi ette jõudnud, aga härra Michaels on juba siin ja kuulame siis ära tema äh, esinemise, tegemist on siis USA töötervishoiu ja tööohutuse aseministriga. tal on palutud siis meie komisjoni ees esitada ja tutvustada neid poliitikaid, mida USA-s kasutatakse töötervishoiu ja tööohutuse vallas ja see mõttevahetus on väga oluline valmistamaks ette oma alga-, algatusraportid ähm, Euroopa Liidu äh, kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta töötervishoiu ja tööohutuse strateegia vaheläbivaatamiseks ja seda raportit parajasti siis äh, koostatakse äh, proua Teli poolt. niisiis äh,, härra Michaels, te saate sõna umbes kümneks minutiks. proua esimees, Euroopa Parlamendi liikmed, auväärsed külalised, mul on au ja hea meel täna teie ees esineda. mul on hea meel viibida Brüsselises, Brüsselis suurepärases rahvusvahelises äh, linnas, äh, kus äh, toimub palju probleemide lahendamist ja mõttetegevust. ma olen tänulik võimaluse eest esineda selle auväärse auditooriumi ees. ma räägin lühidalt USA töötervishoiust ja ohutusest ja võimalustest, mida meie näeme äh, Äh, globaalses äh, progressis ja koostöös Euroopa Liiduga. mina olen kutselt epidemioloog. minu töö on puudutanud äh, töökohaga seotud ohtude tuvastamist, mis mõjutavad meie kõigi elu. USA vastava agentuuri juhina, mis tegeleb tööohutusega, on mul äärmiselt hea meel kohtuda Euroopa Liidu kolleegidega ja vaadata, kuidas me saaksime teha koostööd see aasta on minu agentuuri neljakümnes äh, aastapäev. nelikümmend äh, aastat tagasi äh, võttis USA kongress vastu töötervishoiu ja ohutuse seaduse, loodi Töötervishoiu ja ohutuse amet, OSHA. tänapäeval on töökohad Ameerikas tunduvalt turvalisemad kui nelikümmend aastat tagasi. umbes kolmkümmend kaheksa inimest sai päevas tööõnnetuste kaudu surma, tol ajal praegu umbes kaksteist, aga töötajaid on tunduvalt rohkem. neli tuhat töötajat umbes aastas äh, saab surma tööõnnetuste kaudu ja igal aastal üle kolme miljoni töötaja saab tõsiselt vigastada, siin me räägime põletustest, äh, ja muudest vigastustest aga tööõnnetustest ei anta alati teada ametiasutustele. aga see on külm statistika ja ei kajasta äh, tragöödiaid, mis tekivad inimestele nende õnnetustega. statistika on vaid inimesed ilma pisarateta meil on väljakutseid, mis nõrgendavad meie sotsiaalkeskkonda ja ohuks on näiteks mitmed kemikaalidest äh, tulenevad riskid ja ka mitmed tundmatud ohud tihti kasutatakse ajutist tööjõudu, kes ei ole haritud äh, töö, tervishoiu ja ohutuse küsimustes. ja paljud äh, töötajad ei oma ka piisavat kirjaoskust, et tutvuda vastavate materjalidega see on olnud väljakutseks nii USA-le kui ka Euroopa Liidule, kuidas parandada töötajate teadlikkust nendest küsimustest ja kuidas neid paremini kaitsta. üks väljakutse, mis meie mõlema ees on väikeettevõtjate kaitsmine. USA-s alla kahekümne ette, töötajaga ettevõtjatel on need ohud mitu korda suuremad kui suurtes ettevõtetes risk tuleneb sellest, et väikeettevõtjatel ei ole alati piisavalt ressursse, et koolitada töötajaid vastavalt. meil on nii palju ühiseid väljakutseid ja seepärast on loogiline, et me teeksime koostööd lahenduste leidmisel. üheksakümne viiendal aastal kirjutati aast-, alla äh, vastastikuse koostööleping mitmetes küsimustes, sellest ajatest on töörühm, kus osalevad nii Ameerika kui Euroopa Liidu esindajad on korraldatud mitmeid kohtumisi eh, erinevatel teemadel, sealhulgas ka töötervishoid ja ohutus. eesmärk on endiselt eh, aidata seadusandjatel eh, mõlemal pool Atlandi ookeani koostada häid seadusi esimene konverents sel teemal toimus üheksakümne kaheksandal aastal Luksemburgis ja mul on hea meel, et me teeme teadvat koostööd komisjoni kolleegidega seitsmenda ühise konverentsi korraldamiseks aasta pärast Brüsselis, kus Michel ja mingi Solva on need, kellega me edendame kahepoolseid läbirääkimisi. ja mul on hea meel, et meie dialoog selles valdkonnas jätkub pärast Bostoni Euroopa Liidu USA kohtumist on minu amet äh, tegelenud äh, rohkem ka Euroopa Liidu osaga koostöö tegemisel. üks meie ühisvaldkond on äh, vähi ennetamine tööhaigusena, kutsehaigusena. kahtlemata see haigus tapab tuhandeid töötajaid iga aasta on tervitatav, et üha rohkem pööratakse eh, tähelepanu töötervishoiule ja ohutusele. Eh, pööratakse tähelepanu mitmetele kartsinogeensetele ainetele. Eh, on tarvis leida asendusained ja kontrollida nende ainete kasutamist, mida ei saa asendada Brüsselis on mul olnud äh, hea meel teha koostööd Euroopa Kemikaalide Agentuuri direktoriga, arutamaks, äh, kuidas äh, paremini kaitsta töötajaid mõlemal pool Atlandi ookeani. USA võtab vastu globaalselt harmoneeritud ohtude vältimise süsteemi. ühine lähenemine klassifitseerimisele, kemikaalide märgistamisele ja nii edasi aitab vähendada ohtusid, mis kaasnevad töötajatele ja hõlbustada ka kaubavahetust. Euroopa Liit ja USA leiavad, et kemikaalidega tegelemine on üks suuri väljakutseid ja me peame esinema ühel häälel. minu amet leiab, et eh, iga vastutustundlik kemikaalide tootja peaks märgistama need selgelt ja kõik hoiatused peaksid olema selgelt esile toodud kahekümnendal sajandil eh, me rakendasime individuaalseid standardeid eh, ohtude vähendamiseks. Nendel traditsioonilistel meetmetel on olnud positiivseid tulemusi, aga sellest ei piisa. on selge, et on tarvis uut paradigma ja kaasata paremini töötajaid, eriti VKE-des. konkreetsemalt eh, on tarvis muuta töökultuuri äh, ja ühiselt tegeleda töötervishoiu ja ohutuse küsimustega koos töötajatega. USA-s äh, meil on vastavad ennetusprogramm, programmid ja süsteemid. enamik äh, hargmaiseid firmasid ja ka väiksemaid firmasid on rakendanud neid programme. tööandjad on näinud äh, ise omast käest, kuidas selliste programmide rakendamisel on võimalik töötajaid kaitsta ja vähendada ka kaasnevaid kulusid Euroopa Liiduga on meil siin ühine visioon, töötervishoiu ja ohutuse parandamine töökohas. viimasel Euroopa Liidu eh, USA ühisel konverentsil töörühmad eh, leppisid kokku mitmetes eh, ennetusprogrammide ühistes elementides. Nende abil saab välja töötada vahendeid, mis on vajalikud programmide edukaks rakendamiseks. meie lähenemistel on palju ühist, samamoodi nagu teie, vaatame meie üle oma strateegilised kavad, me kaasame sotsiaalpartnereid juba protsessi varajases faasis eh, algatuste ja prioriteetide tuvastamiseks. iga kord, kui Euroopa Liit ja USA kohtuvad, et omavahel ideid vahendada, üksteiselt õppida, rääkida ühistest probleemidest, leiame me ka ühiseid lahendusi. me saame kasu üksteise kogemustest ja eh, püüame parandada töötajate ootust ja oma majanduse seisukorda meie majandused on omavahel seotud, üha rohkem tööandjaid on äh, multinatsionaalsed. kümme protsenti äh, Euroopa Liidu töötajatest äh, töötab USA firmades ja vastupidi ka kümme protsenti. me püüame kaitsta töötajaid nii Euroopa Liidus kui ka USA-s ja seda tehes peame mõtlema ka oma laiemale rollile. kui me tahame, et kõik töötajad saaksid äh, tööpäeva lõpus turvaliselt äh, jõuda koju oma perekondade juurde, siis me peame äh, rääkima sellest teemast kui ülemaailmsest inimõiguste teemast, mitte ainult majanduslikust teemast. missugune on meie vastutus ka arenguriikide töötajate ees, kes äh, ebaturvalistes tingimustes peavad tootma kaupu, mida kasutavad USA või Euroopa Liit. meil on ka kohustus tagada, et need töötajad saaksid äh, töötada turvalises keskkonnas Atlandi ülene nädal on mõeldud teadlikkuse tõstmisele ja dialoogi edendamisele Euroopa Liidu ja USA poliitikute vahel. majanduskriisi ajal tuntakse muret mõlemal pool Atlandit, kuidas kõrvaldada takistusi vabale kaubavahetusele ja kõrvaldada takistusi ettevõtjatelt. globaalselt konkurentsivõimelisel turul ei saa me lubada ressursside raiskamist ja äh, töötajate vigastamine või surmasaamine viletsa tööohutuse tõttu on kindlasti raiskamine. on tarvis äh, tõhusamaid meetmeid, mille läbi tööandjad paremini kaitseksid äh, töötajaid ja samas suurendaksid ka kasumlikkust. määruste eesmärk on äh, takistada seda, et äh, töötajad saaksid töökohal surma. Euroopa Liit ja USA vajavad üha rohkem üksteist. meil on palju ühist ajalugu ja meie eduväljavaated on praegu suuremad kui kunagi varem. et me saame päästa elusid ja parandada töötingimusi mõnel pool Atlandit ja üle kogu maailma praegu on optimismi ja julgete tegevuste aeg. kokkuvõttes tahaksin tänada äh, Euroopa Parlamendi liikmeid pühendumise eest töötervishoiu ja ohutuse teemale ja tahan tänada ka doktor Jukka Takalat, äh, Euroopa Liidu OSHA juhti. tema panus eh, töötervishoidu ja ohutusse on olnud eh, tohutu. ma soovin talle edu eh, tema edasises tegevuses ülemaailmse võrgustiku loomisel, mille eesmärk on vähendada tööõnnetusi. soovin edu ka Krista Sedaltšekile, uuele Euroopa Liidu OSHA direktorile ja kindlasti ootan põnevusega koostööd meie agentuuride vahel. ja ootan ka üleatlandilise koostöö süvenemist, kus me leiame ühiseid lahendusi Euroopa Liidus ja USA-s, aitäh! suur aitäh! Our first um, question is uh... Kõige esimese küsimuse esitab proua Jašlovetska. suur tänu, proua esimees, suur aitäh ka meie külalisele, te tõesti väärisite seda aplausi, te rääkisite oma ettekandes palju töötajate õigustest ja rääkisite ka vastutusest, aga sellest rääkides panite te selle eelkõige tööandja konteksti. töötaja on ju piisavalt vastutustundlik selleks, et äh, oma töös mitte panna ohtu ei ennast ega tööandjad. töötajate äh, kohusetunne järjest väheneb, inimestel on tunne, et neil on vaid õigused ja mitte mingisuguseid kohustusi Ühendkuningriik avaldas paar aastat tagasi andmed amneesia kohta, öeldes, et äh, noored inimesed, ka kolme-neljakümne aastased, kannatavad äh, mälukaotuse all. Nendest uuringutest on näha, kui väga stress mõjutab inimesi ja mõjutab ka töötajate suremust aitäh ja siis nüüd härra Serkas. <clears throat> suur tänu. teen väga lühidalt, aga samuti tahaksin siin väga soojalt tänada eh, külalist. see on meile väga meeltmööda, eriti neile, kes juba pikka aega ei kuulnud muud äh, Atlandi ookeani tagant kui vaid äh, võitlusjanulisi hüüdeid, nüüd siis kuuleme, et äh, ollakse valmis ka tegema Euroopa Liiduga koostööd parema maailma nimel ja mitte tugevama maailma, vaid õiglasema maailma nimel ja ma tõesti väga rõõmustan selle üle, et te tegite üleskutse Atlandi-ülesele dialoogile äh, meil on tõesti väga suur võimekus, aga samas ka suured kohustused. me ei räägi mitte ainult targa majandusega riikidest, vaid ka Euroopa Liidust ja Ameerika Ühendriikidest. meil on mõlemal ju väga suured kaubanduslikud kaubandusvõimekus, samuti teadmised, oskused ja nii edasi, nii et meil on veel paljugi teha selleks, et maailm oleks parem koht kõigile ka tulevikus suur aitäh tõesti teile, sest et eh, siin puhus justkui eh, täiesti uus tuul, mis tuleb sealt teiselt poolt Atlandi ookeanit ja toob endaga kaasa ka uued ideed. ma olen väga rahul ka sellepärast, et mulle tundub, et siin ei ole tegemist mitte selle protsessi lõpuga, vaid hoopiski meie ühise tee algusega ja äh, järgmisel aastal leiab aset ju seitsmes konverents, ma loodan, et meie Bilbao agentuur teeb äh, teie agentuuriga koostööd, nagu te ka ise ütlesite. Äh, täna pärastlõunal saime teilt huvitavaid mõtteid ja ma olen nõus nagu ka teie, et ähm, traditsioonilistest meetmetest ei piisa. üleilmastunud maailmas peame rakendama ellu tõelist ennetuspoliitikat ja seda kõike samuti ülemaailmselt ja keskenduma mitte ainult meie endi ettevõtetele, vaid ka nendele, kes on pärit mujalt. härra Michaelsile tahaksin soovida vaid kõike paremat, ma loodan, et ta ei kohtu meiega siin viimast korda. ja järgmisel korral võib-olla juba siis parema ilmaga, aga mis siis ikka, Brüsseli ilm lihtsalt on selline uh,. Thank you uh,, Mrs Deli, please, Karima Deli. suur aitäh ja proua Deli, palun. suur aitäh sõnavõtu eest, mis äh, toetab, äh, vabandust, lük-, juhib meie tähelepanu sellele, et üks väga, üks põhiline õigus on õigus heale tervisele. töötajate töötingimused mõjutavad nende endi tervist, nende endi turvalisust, aga eelkõige on neil mõju ka inimeste väärikusele kui inimesed tunnevad ennast tööl, selleks, et inimesed tunneksid ennast tööl hästi, peab ka äh, mõistma, mida kujutab endast kuritarvitamine, stress tekib küsimus üldse töökorralduse ning ettevõtete korralduse koha pealt. Te rääkisite finantskriisist, majanduskriisist kõik see on löönud tööturu täiesti segamine, segamini on, levivad järjest enam just väga kehvad töökohad. on väga palju lühiajalisi lepinguid ja ettevõtted seega üldse ei investeeri äh, Äh, ennetusse kultuuri, mis peaks olema just meie prioriteediks, sest et äh, muidu on sellel väga negatiivsed tagajärjed. me teame ju, et Euroopa Liidus tööõnnetuste ja kutsehaiguste maksumus ulatub viie koma üheksa protsendini Euroopa Liidu SKT-st. nii et meil on aeg äh, luua täiesti uus töökultuur, eriti just ettevõtete poole pealt ja selleks, et nad mõtleks ka oma töötajate heaolu peale. Te ütlesite ka seda, et hetkel on vaja lüüa häirekella selles osas, et järjest rohkem inimesi, inimestel on vähk, mis on nende töökohustuste täitmise otseseks tulemuseks. Need uued keemilised ained, mis juba homme turule tulevad, nõuavad seda, et kehtiks ettevaatuse põhimõte ja seega meil peavad olema kasutada ka vahendid, mis võimaldaks teostada kontrolli nende keemiliste ainete osas. Teie olete meie oluliseks partneriks selle valdkon-, selles valdkonnas. suur tänu härra Maikelsile, tere tulemast meie komisjoni! aitäh, enne kui ma annan teile võimaluse vastuseks, tahaksin ise ka paar küsimust esitada Te rääkisite siin direktiivist, mis tuleb ka meie komisjonis arutamisele, ma ei tea, kas teil on olnud võimalik ka jälgida arutelusid sellel teemal? võib-olla te annaksite meile äh, aimu, kuidas selliste küsimustega USA-s tegeldakse? ma tean, et on olemas vabatahtlikud käitumise koodeksid, aga oleks väga huvitav teada, millises suunas äh, USA-s Äh, lihas- ja skeletisüsteemi haiguste osas minnakse. ja siis meil on siin olemas näiteks elektromagnetväljade direktiiv. nii et, et äh, võib-olla andke meile aimu sellest, mis antud valdkondades USA-s on juhtumas. ja kui me kõneleme koostööst ja sellest, et me tuleksime välja pikaajaliste globaalsete algatustega. Äh, äh, et võib-olla, äh, mida te konkreetsemalt silmas peate ja nüüd on teil võimalus küsimustele vastata. aitäh ma olen väga tänulik selle sooja ja südamliku vastuvõtu eest esimene küsimus, mis puudutas äh, küsimus, äh, õigusi ja kohustusi. see on küsimus, millega me USA-s pidevalt tegeleme. ma võin muidugi rääkida ainult oma vaatevinklist. USA seadused on väga selged. tööandja kohustus on tagada turvaline töökoht. Äh, seadus ei käsitle töötajate vastutust, sellepärast et me leiame, et tööandjatel on kõik vahendid hoolitsemaks selle eest, et töövõtjad Äh, ettevaatusabinõudest kinni peetakse ja valitsuse ülesanne on, see ei ole valitsuse ülesanne hoolitseda, et töötajad seda teevad, see on tööandjate ülesanne, sellepärast et äh, mitte keegi teine ei saa hoolitseda selle eest, et töötajad ohutusreeglitest kinni peavad. meie kardame seda, et kui, kui vaadata olukorda, siis me tihtipeale kaotame silmist nende õnnetuste tõelise põhjuse töötajal on väga lihtne viga, vigasid teha ja meie arvame, et et kuna töötaja tegi vea, siis on äh, see õnnetus nende viga. aga kui need vead on paratamatud, äh, siis tuleb luua tingimused, et kui inimene vea teeb, siis teda ikkagi ei saa vigastada nii et, et me kehtes-, keskendume väga palju siis nendele nõuetele, mis on just esitatud tööandjatele, nemad peavad vastutama selle eest, et oleks tagatud ohutus ja nad peavad siis distsiplineerima ka oma töötajaid ja hoolitsema, et need ohutuseeskirjadest kinni peavad mina ei ole tegelikult äh, kursis ühegi amneesiateemalise uuri-, uuringuga, see on väga huvitav küsimus ja ma kindlasti tegelen sellega, kui ma USA-sse tagasi jõuan, aga mis puudutab haridust ja koolitust, siis see peab olema jätkuv ja dünaamiline protsess, inimestele tuleb pidevalt meelde tuletada, äh, mida nad peavad tegema selleks, et äh, ohutult töötada, millised on need ohud, millega nad kokku puutuvad. tahaksin tänada härra Serkast tema kommentaaride eest mul on tõesti väga hea meel, et mind siin nii soojalt vastu võetakse ja USA administratsiooni nimel tahaksin öelda, et me tervitame võimalust teha tihedat koostööd Euroopa kolleegidega. ka eh, teie märkused olid väga teretulnud. Te rääkisite siin töökorraldusest töötervishoiud ja tööohutus on alati nende küsimustega seotud, sellepärast et ei saa tagada ohutust kuskilt ülevalt poolt. pea, me peame mõistma seda, mis toimub töökohal ja ohte vältima ja selleks tuleb töötajad kaastada, kaasata. me loomulikult kuts-, me kutsume töötajaid ja tööandjaid äh, üles äh, äh, uurima, millised on võimalikud ohud aga selleks, et äh, neid õnnetusi tõeliselt ära hoida, on vaja koostööd tööandjate ja tööliste vahel ja kui selline koostöö on olemas, siis äh, tõesti äh, saab hoolitseda selle eest, et inimesed töötades üksteist austaksid ja lõpuks saavutame kõik sama eesmärgi. Te rääkisite ka vähist, mis on just tööülesannete täitmisega seotud, on väga hea, et Euroopa Liit on sellele keskendunud, me rääkisime sellest ka doktor Takulaga ja see on tõesti väga oluline. Äh, siis programm pakub siin väga palju informatsiooni, mida me saame kasutada, et ennast harida ja vaadata, mida me saame teha, et, et seda haigust ennetada. meie oleme vägagi valmis teiega tihedat koostööd tegema nii et, et kui on olemas see info, mida läbi REACH-i süsteemi saata, siis me saame seda töötajatele ka edastada. ja veel üks asi, tihtipeale, kui me arustas, teie arutasite REACH-i ja meie alustasime vastavaid seadusakte USA-s, siis me mõtleme sellest, kuidas eh, kemikaalid satuvad keskkonda, kuidas eh, tarbijad nendega kokku puutuvad, aga töötajad, eh, mul on siin rinnas üks väike sulepea, kus on kanaarilind puuris ja mulle tundub, et inimesed tänapäeval on tihtipeale just nagu kanaarilinnud äh, puuris ja ja kui ka-, kaevu, näiteks kui kaevuritel oleks selline asi, siis äh, kui kanaarilind puuris sureks, siis nad teaksid, et on oht ja nad läheksid kaevandusest välja ja tavaliselt ongi töölised need, kes just kõige rohkem kannatavad kokkupuutes kemikaalidega. me oleme läbi viinud palju uurimusi, katseid loomade peal, aga äh, Hiinas näiteks on tehtud uurimusi ka tööd, töötajate peal. me, me teame, millised, millised on äh, ohud me teame, kuidas teatud kemikaalid töötajaid mõjutavad ja mul on väga hea meel, et siin Euroopas eh, on käimas arutelud sellel teemal, me kasutame seda infot, mis REACH-i süsteemi läbi kogutakse ja kasutame seda siis ka selleks, et töötajaid USA-s kaitsta. ning lõpetuseks, teie tõstatasite ka väga olulise küsimuse, proua esineja ma tahaksin öelda, et me oleme tegelenud siiani tööohutuse tervishoiuga ainult vabatahtlikul alusel. me teeme koostööd paljude tööandjatega, kes tahavad infot levitada, aga meie, meil ei ole piisavaid standardeid eh, just töötajate kaitsmiseks eh, lihas- ja lõustikuhaiguste osas ja mul on väga hea meel, et Euroopas selles vallas te tegutsetakse ja minu arvates see on tõesti väga oluline valdkond. Äh, elektromagnetväljadest ma ei oska midagi öelda. aga ma võin ennast nende osas harida. suur aitäh! ja ma tahaks enne meie komisjoni nimel öelda, et see mõttevahetus oli tõesti väga väärtuslik ja suur aitäh, et te täna meie juurde tulite aitäh ja kui te tahate jääda ka järgmist päevakorrapunkti kuulama, siis äh, te olete, võite seda teha, aga ma saan aru, kui teil on vaja ka lahkuda. ja lähemegi nüüd kiiresti järgmise päevakorrapunkti juurde tegemist on Karima Telli raportiga, mis puudutab siis äh, mõttevahetust Euroopa Komisjoniga tööohutuse äh, ja töötervishoiu ameti ning Euroopa e elutingimuste ja töötingimuste parandamise äh, asutusega, aga enne kui ma annan sõna ekspertidele, annaksin, äh, tähendab, annaksin siis kõigile ekspertidele kuus kuni kaheksa minutit Antonio Tamorosso Euroopa Komisjonist, äh, tööhõive peadirektoraadist saab kõige esimesena sõna. okei okay., thank you, chair. And uh, first of all, let me say sorry, kuus kuni kaheksa minutit. väike slaidi presentatsioon, loodetavasti on see näha teile. suur tänu, et äh, kutsusite komisjoni tänasele koosolekule. ja teemaks on siis Euroopa Liidu töötervishoiu tõhususe strateegia vahekokkuvõte. ma rääkisin praeguse strateegia rakendamisest ja mõningatest arengutest selles valdkonnas, eriti mis puudutab teatud prioriteete, mida me kaalume eh, järgmise strateegia raames nagu me kõik äsja kuulsime, me kõik äh, mõistame, kui suurt mõju avaldavad tööõnnetused, äh, need tekitavad äh, nii inimlikke kannatusi kui ka majanduslikke tagajärgi kogu maailmas. USA kolleegidel, nagu me kuulsime, on samasugused mured ja probleemid. sobivate lahenduste väljatöötamine peab äh, põhinema ka kollektiivläbirääkimistel ja ühisel kogemuste jagamisel. komisjon on konsulteerinud peamiste tegijatega selles valdkonnas, riikide, institutsioonidega, sotsiaalpartneritega ja teistega kõikidel tasanditel. ja meil on hea meel öelda, et kahe viimase aastakümne jooksul on Euroopa Liidus palju ära tehtud töötingimuste parandamiseks ja tööõnnetuste vähendamiseks ja ka tööhaiguste, kutsehaiguste vähendamiseks. see on äh, üks Euroopa sotsiaalpoliitika arenenumaid valdkondi ja sotsiaalmudeli sambaid igal juhul on selge, et äh, me ei saa ignoreerida väljakutseid, mis äh, praegusel raskel kriisi ajal on nii meie kodanike kui ettevõtjate ees nii Euroopa Liidus kui ka üle kogu maailma. nagu me kõik teame, Euroopa riikide majandused äh, võitlevad, et kriisist välja tulla ja taastuda, aga endiselt on ebakindlus seoses mitmete ülemaailmsete arengutega selles raskes olukorras äh, kaks tuhat kümme Euroopa Liit algatas strateegia nimetusega Euroopa kaks tuhat kakskümmend. selle eesmärk on läbi viia strukturaalne reform Euroopas, tagamaks äh, paremat majanduskasvu ja lõppeesmärk on, et äh, kümne aasta pärast oleks meil rohkem innovatsiooni, Äh, väiksem energia tarbimine, äh, parem sotsiaalne sidusus, äh, kvalifitseeritum tööjõud, töötervishoid ja ohutus töökohal on siin keskse tähtsusega. me tahame vähendada tööõnnetuste arvu. see on ühelt poolt eesmärk iseenesest, sest see aitab vähendada inimlikke kannatusi nagu me kuulsime ka mitmetelt eelnevatelt sõnavõtjatelt, aga samuti leiame me, et töötervishoiu ootuse poliitika parandamine aitab kaasa tootlikkuse tõstmisele ja tööea parandamisele igal juhul on selge, et eesmärkide saavutamiseks on tarvis kohandada äh, poliitika töömaailmas toimuvatele muutustele. siin te näete loetelu aspektidest, mida meie peame kõige olulisemaks nende muutuste puhul. esiteks demograafiline muutus, äh, üle viiekümne aasta vanuste töötajate äh, proportsioon on kiiresti kasvamas Euroopas, teiseks, äh, nõndanimetatud äh, töömallide muutumine. majandused on üha tugevama konkurentsisurve all globaliseeruvas maailmas. Äh, üha rohkem vahetavad töötajad töökohti, aga kutsealasid ja osaajaga töö ja muud ebatüüpilised töö mallid on levimas rohkem võrreldes vana varasemaga. kolmandaks, tehnoloogiline innovatsioon. sellest tulenevalt leiame me, ja see on ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärk, et ähm, parem töökoha kvaliteet ja paremad töötingimused on olulised äh, konkurentsivõime tagamisel. on selge, et Euroopa äh, ettevõtted äh, peavad konkurentsi võitluses ellujäämiseks tegema mitmeid uuendusi ja minema kaasa arengutega. parem töökvaliteet on oluline ka nii-öelda jätkusuutliku tööea saavutamisel. töötajad äh, peavad vahetama tööd ja kutseala tunduvalt sagedamini tänapäeval kui varem töötervishoiu ohutuse tagamine aitab kaasa ka jätkusuutlikuma tööelu saavutamisele. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia vaimus on töö kvaliteedi parandamine loomulik aspekt loomulikult ähm, tänapäeva olukorrast tervikpildi saamisel tuleb arvestada ka mõningate traditsioonilisemate näitajatega. Need näitavad, kui tõsine olukord endiselt on ja kui suur on vajadus arenguks. näiteks äh, surmaga lõppevate õnnetuste arv, tööõnnetuste arv on endiselt äh, liiga kõrge. see näitaja, mida te siin näete, pärineb Eurostati viimasest äh, aruandest. kahekümne seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis eelmine äh, aasta üle viie tuhande viiesaja inimese sai surma töökohal üle kolme protsendi töötajatest äh, sattus tööõnnetusse, mille tulemusel nad pidid töölt puuduma üle kolme päeva. ja rohkem kui kaheksa koma kuuel protsendil inimestest, see tähendab äh, kahekümne kolmel miljonil inimesel oli olnud tööga seotud terviseprobleem. see ongi põhjus, miks äh, kaks tuhat seitse komisjon võttis äh, vastu töötervishoiu ja ohutuse strateegia. see pakub välja integreeritud raamistiku kõikide sidusrühmade osalemiseks ja äh, on suunatud ka teiste valdkondadega koostoime saavutamisele. komisjon on teinud vahekokkuvõtte, see on, äh, põhineb konsultatsiooniprotsessil, mis on viimaste aastate jooksul toimunud. peamised järeldused meie arvates on üsna selged sellest vahekokkuvõttest. vaatamata olulistele muutustele, mis Euroopas on alates kahe tuhande seitsmendast aastast toimunud, eriti arvestades finantskriisi mõju, äh, on see strateegia endiselt otstarbekohane. strateegia peamine eesmärk oli süstemaatiliselt vähendada tööõnnetuste arvu kakskümmend viis protsenti lõppkokkuvõttes loomulikult äh, lõpphinnangu selle strateegia mõjule saame anda üksnes siis, kui äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta referentsandmed kättesaadavaks tehakse. aga strateegia rakendamise esimese kolme aasta suundumused äh, kinnitavad seda protsessi. vaatamata edasiminekutele on endiselt tarvis ka käesoleva strateegia raames vaja veel palju ära teha. ma olen välja toonud mõned prioriteedid, kõigepealt me peaksime jätkama olemasoleva seadusandluse lihtsustamist ja ajakohastamist, direktiivi kaks tuhat neli nelikümmend elektromagnetväljade direktiivi ajakohastamine näiteks eh,. volinike kolleegium eh, kiitis heaks uue direktiivi ettepaneku ja edastatakse see nüüd eh, õigusloome institutsioonidele. teine oluline algatus, mida ka varem mainiti, puudutab eh, ergonoomika uut direktiivi ka liikmesriikide strateegiate väljatöötamise esimene faas on toimunud ja eesmärk on välja töötada ka ühised äh, seire- ja hindamisvahendid ning äh, anda lõpphinnang strateegia tulemuslikkusele ja määratleda prioriteedid uueks strateegiaks pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat. konsultatsioonid on toimumas ja protsessi eesmärk on määratleda ka prioriteedid jätkustrateegia jaoks. see peaks olema vastavuses Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ja meie uus strateegia on kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend Äh, loomulikult äh, uue strateegiaga luuakse ka poliitiline raamistik töötervishoiu ja tööohutuse puhuks. see on justkui teekaart, äh, mis näitab, missugust rolli erinevad osapooled saavad selles protsessis mängida. ja see on minu poolt kõik, hea meelega vastan muidugi küsimustele. suur tänu! te läksite natuke üle aja, aga see kõik oli väga huvitav, nii et ma ei hakanud teid katkestama. härra Takala on järgmine, aga kui te siiski saaksite kinni pidada kuuest kuni kaheksast minutist, ma arvan, et sissejuhatust te rohkem ei vaja. suur aitäh, proua esinaine lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, külalised ja sõbrad, mulle tõesti meeldis see, mida David Michaels, kes ütles, et määrused ei tapa töökohti, vaid hoolitsevad selle eest, et töökohad ei tapa töölisi. ma olen äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga viimasel ajal palju koostööd teinud ja mulle tundub, et see on üks selline fraas, mida ma küll saja, kümneprotsendiliselt toetan. igal aastal sada kuuskümmend kaheksa tuhat inimest Euroopa Liidus saab surma tööga seoses. tegemist on siin ILO arvudega ja kuigi õnnetuste arv on võib-olla vähenenud, on töö, on kutsehaiguste osakaal kasvanud. suurem enamus nendest haigustest on sellised, mida saab ennestada juba asbest üksi tapab kolmkümmend üks tuhat inimest igal aastal, inimesed surevad äh, kopsuvähki ja ma mainin seda just seoses sellega, et Euroopa Liit on äh, astunud samme selleks, et kogu maailmas asbesti kasutamine ära keela, keelata ja seda ma toetan täiesti. ja ärgem unustagem ka inimkannatusi, mida kõik need õnnetused põhjustavad. järgmine slaid, palun seitse miljonit inimest igal aastal saavad õnnetustes vigastada ja kakskümmend miljonit töölist äh, on äh, äh, kogenud tööga seonduvaid terviseprobleeme. ja minu kolleeg Antonio rääkis sellest ka mõni aeg tagasi mõni, paljude töötajate võime oma normaalset elu elada halveneb oluliselt, nii et, et lisaks inimkuludele peaks vaatama ka majanduslikke kulusid. Äh, äh, äh, austraallased on öelnud, et viis koma üheksa protsenti nende SKT-st on sellega seotud, meil ei ole täpseid arvandmeid. minu kolleegid kavatsevad nende arvudega tegeleda järgmisel aastal, nii et, et siis saame ka Euroopa arvud. ning väga tihti eh, töötajad ei suuda töötamist jätkata seni, kuni nad jõuavad pensioniikka ja seda kutsehaiguste tõttu. nii et, et eh, me oleme sunni, sunnime inim-, inimesed on sunnitud tööturult vara lahkuma, kas siis invaliidsuse või eh, haiguse tõttu. ja Eh, siit läheb tohutu suur, nende inimeste peale läheb riigikassast jällegi tohutu suur raha. hea uudis on see, et õnnetuste arv Euroopa Liidus väheneb, aga samas muud töökvali-, töö kvaliteediga seonduvad asjad nagu koolitusele pääs, töö intensiivsus, need asjad ei ole paranenud ja tõenäoliselt tööga seotud terviseprobleemide hulk seetõttu kasvab. millised on kõige olulisemad muutused, millele tuleks tähelepanu pöörata? kõigepealt, kui vaadata tööjõudu, ja meie rahvastiku kasvu, siis võib öelda, et tööturul osalemine suureneb oluliselt, naiste hulgas on tööhõive kasvanud viiekümnelt protsendilt kuuekümnele protsendile viimase kümne aasta jooksul ning prognoosid on, et see jõuab kuuekümne viiele protsendile aastaks kaks tuhat kakskümmend viis. naiste tööhõive teatud töökohtadel aga tähendab seda, et võrreldes meest, meestega on neil rohkem äh, luustiku ja lihastiku haigusi. Äh, naised on äh, rohkem ka ohustatud, kuna nad puutuvad kokku klientide ja õpilastega, inimestega, nad võivad kokku puutuda oht, ohtlike ainete ja bioloogiliste teguritega läbi näiteks puhastusvahendite, juuksurid puutuvad selliste asjadega kokku. Äh, võõrtöölised, kes tulevad väljastpoolt Euroopat, mängivad samuti väga olulist rolli, need on põhiliselt noored inimesed äh, kuskil vanuses kakskümmend kaheksa ja neid on vaja selleks, et rahvastiku vananemise mõjusid leevendada, aga äh, tihtipeale nad töötavad kõrge riskiga valdkondades nagu põllumajandus, ehitussektoris. Neil ei ole sel-, tervisekindlustust ja tihtipeale nad ei saa ka aru seda keelt, mida riigis kasutatakse ka tööjõud vananeb täpselt nagu rahvastiki beebibuumi põlvkonda hakkab jõudma pensioniikka ja äh, selliste kuuekümne, kuuekümne üheksa vanuste, aasta vanuste inimeste grupp kasvab ning seetõttu on potentsiaalsed tööealised inimesed väga olulised. sellest, sellepärast, et pärast aastat kaks tuhat nelikümmend tööealiste hulk hakkab kiiresti kahanema me peame olema teadlikud ka väga pika peiteajaga haigustest, need on muutunud ka tõsiseks probleemiks. me peame pöörama erilist tähelepanu luustiku ja lihastiku haigustele nagu seljavalud, äh, ülajäsemete probleemid ning kokkupuuted ohtlikute ainetega. Äh, tööelu jätkusuutlikkuse mõiste on väga oluline äh, väga, väga vähesed äh, äh, väheste kutseoskustega töölised, töölised arvavad, et suudavad oma tööd jätkata ka kuuekümne viie aastaselt võrreldes siis kõrgemini kvalifitseeritud töötajatega. Äh, väga paljud töötajad töötavad osaliselt näiteks, osalist tööaega näiteks naised, samuti on paljud füüsilisest isikust ettevõtjad ja siin tekib küsimus, eh, kuidas me hoolitseme selle eest, et need, ka need töötajad on ko korralikult koolitatud, et ka neile laienevad preventiivsed meetmed, kuidas kontrollitakse nende tervist, kuidas kogutakse andmeid nende tööohutuse ja töö, töötervishoiu kohta eh, teenuste sektor laieneb üha rohkem, eh, praegu tuleb sealt juba kolm neljandikku kogu Euroopa töökohtadest aga me peame väga tähelepikult äh, jälgima ka seda äh, õnnetuste ohku ja, ja kokkupuudet äh, ohtlike ainetega. me peame olema teadlikud nendest töötervishoiu ja ohutuse alastest väljakutsetest ja probleemidest, mis on eriti ilmsed teenuste sektoris. kui vaadata peamist põhjust, miks inimesed töölt puuduvad, siis on luustiku ja lihastikuhaigused, eriti just seljavalu ja kaduma läinud tööpäevade arv on seotud ka stressiga, kurnatusega, depressiooniga ja see, neid probleeme esineb kõiki, kõikides vanusegruppides, eriti noor, noorte naiste hulgas kuni kolmekümne viie aastased ja mõned on nii tõsiselt haiged, et ei suuda enam kunagi tööle tagasi tulla. ja see on eriti murettekitav äh, vananeva rahvastiku puhul, mis on teenustele orienteeritud. ja ka töökohad ise on muutunud, tehnoloogilised muutused jätkuvad, äh, uued tööviisid äh, ja ka uued ohud inimesed ei tööta enam tavalises tehases või kontoris. tihtipeale nad töötavad kodus kliendi äh, juures või on lihtsalt äh, pidevas liikumises ja meil on vaja inimeste tööelu parandada, nii et, et inimesed suudaksid töötada kuni pensionieani, ilma et nad lõpetaksid töötamise tervislikel põhjustel tunduvalt parem Äh, parimate kogemuste ja oskusteadmiste vahetamine, äh, mis näiteks on olemas äh, tööorganisatsioonil, Maailma Kaubandusorganisatsioonil ja ka sellel organisatsioonil, mille kasuks mina hakkan töötama, kõiki neid tuleb ära kasutada selleks, et investeerida jätkusuutlikkusse tööellu, me peame hoolitsema selle eest, et meie õigusaktid, suunised ja tehniline abi ning seiresüsteemid on oma ülesannete kõrgusel. väga oluliseks osaks on selles kõiges ka mõista, kuidas tööohutus ja töötervishoid iga päev äh, on korra-, igapäevaelus on korraldatud. see amet, millega, mida mina juhtisin, on selles vallas äh, viimasel ajal väga aktiivselt tegelenud. me oleme viinud läbi uuringu Euroopa ettevõtetes, oleme keskendunud just nimelt tööohutusele ja töötervishoiule ning äh, samuti oleme siis kasutanud ära ka neid äh, paljutootavaid vahendeid, mis praegu on välja töötud. me oleme läbi viinud äh, kolmkümmend kuus tuhat äh, intervjuud ja selle, nende intervjuude tulemusena on tulnud välja, et väga tõsine probleem on tööga seotud stress samuti on tööandjad väga mures õnnetuste pärast ja luustiku ja lihastikusüsteemi haiguste tõttu. ja ma tahaksin siinkohal rõhutada, et stress on midagi, mida saab ära hoida. meil on probleemidele lahendused ja ma eh, teeksin ettepaneku, et me kasutaksime seda uuringut uute Euroopa Liidu ja riiklike strateegiate väljatöötamisel. meie internetipõhine riskihindamise vahend, mida siin on juba kor-, korduvalt mainitud, seda tuleb arendada. me oleme seda nüüd kasutanud mitmetes liikmesriikides, kasutades oma partnerite abi ja seda saab eh, see, selle süsteemi abil saavad väikesed ettevõtted läbi viia omaenda riskihinnanguid. tegemist on praktilise lihtsa abivahendiga, mis aitab päästa inimelusid ja vähendab bürokraatiat. lõpetuseks, eh, praeguse strateegia vahekokkuvõte võimaldab meile eh, teha tõsist inventuuri ja asja üle järele mõelda. selle vahearuande käigus kutsun teid üles kasutama neid andmeid, mida me teile oleme edastanud, kasutage neid andmeid, mis tuleb Euroopa riskiseirekeskusest, mis on äh, esirinnas just probleemide äraarvamisel, mis võivad tekkida kümne, kahekümne, kolmekümne aasta pärast. kasutage ära neid äh, väärtuslikke pro-, programme ja andme, prognoose ja andmeid, kui te ka kujundate poliitikat tuleviste, tulevaste põlvkondade jaoks ja ärge unustage, et me pakume välja ka lahendusi, me pakume välja lahendusi, mis on usaldusväärsed, tarbijasõbralikud ja muudavad meie töökohad produktiivsemaks. Äh, nii et äh, tervislik töökoht on hea teile ja see on hea ka ärile. ja lõpetuseks isiklikus plaanis, äh, kuna see on minu viimane E-, e-, esinemine siin komisjonis, ma lähen septembris pensionile, siis tahaksin teid tänada kogu südamest selle töö eest, mida te mulle, selle toetuse eest, mida te mulle aastate jooksul olete osutanud. mul on väga hea meel näha siin David Michaelsit täna ning ma olen täiesti kindel, et meie koostöö jätkub. ja ma olen täiesti kindel, et rahvusvaheline koostöö meie vahel on vägagi elus ning samuti on mul väga hea meel näha, Ähm, minu järeltulijad, võib-olla minu kinganumber on küll suurem kui tema oma, nii et, et tal on äh, keeruline minu jälgedesse astuda, aga ma olen kindel, et see agentuur on või amet on väga kindlates kätes. soovin teile mõlemale, head sõbrad, äh, kõike paremat tulevikuks ja suur aitäh, proua e-, esinaine, suur aitäh ka Euroopa Parlamendi saadikutele selle eest, et te olete meid pidevalt meie töös toetanud Thank you very much for that and I, I am suur tänu. ja ma arvan, et te saite aru, et aplaus on selle töö eest, mida te olete teinud aastate jooksul. suur tänu ka minu ja meie komisjoni poolt. edasi Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi äh, juhatajale palun sõna. Mesdames, Messieurs, daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud, kõigepealt tahaksin teid tänada selle eest, et te kutsusite siia ka Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi, et rääkida Euroopa Liidu strateegiast ja ka oma raportist. tahaksin tutvustada veidi seda, kuidas Eurofond ehk siis kolmepoolne asutus on kaasanud siia nii kohalikud võimuorganid kui ka sidusrühmad ja kuidas Eurofond on täpselt panustanud Euroopa Liidu ühtsesse strateegiasse. esiteks, meie uuring töötingimuste kohta tuhande üheksasaja üheksakümnendast aastast oleme seda uuringut teostanud ja äh, meie, meil on infot ähm, Euroopa Liidu riikide kohta ning veel kolmekümne nelja liikmesriigi äh, kohta esitame küsimusi tööõhkkonna kohta, töötingimuste kohta laiemalt. uuring võimaldab äh, jälgida muutusi ajas. ühtlasi võimaldab see meil näha seda, kas on toimunud edasiminek või tagasiminek. saame ka identifitseerida riskifaktoreid ja sellest tulenevalt on võimalik erinevatel pooltel siis ka sekkuda, olgu siis tegemist sotsiaalpartneritega või poliitikutega tahaksin tuua välja kolm või neli olulisemat punkti meie uuringus. esiteks, töö intensiivsus. rääkides töö intensiivsusest, viitame me töörütmile, millega peavad sammu pidama töötajad töörütm kahekümne viimase aasta jooksul on kasvanud, kuid tundub, et see on nüüd stabiliseerunud üsna kõrgel tasemel. töörütm kujutab endast ühte näitajat, millest ma räägin ka hiljem oma uuringus, mis näitab täpselt ka, milline, kui ohtlik võib töö olla teiseks füüsiline koormus, näiteks äh, raske koorma kandmine või äh, rasketes tingimustes töötamine, äh, käe või siis terve käevarre korduvalt või sellise korduvate liikum-, liigutuste tegemine käega kuigi tööturg on muutunud, majandus ise on transformeerunud, enam ei keskenduta niivõrd põllumajandusele ja tööstusele, vaid pigem teenuste sektorile, kus äh, on rohkem naisi kui mehi. kolmas element, äh, autonoomia töökohal see tähendab, kas osatakse mõjutada töömeetodit, töökorraldust või ka äh, kiirust, mille vastavalt tuleb tööd teha. see autonoomsus on vahendiks tagada heaolu töökohal, anda töötajatele vajalikud vahendid selleks, et tööd juhtida. üldiselt on see autonoomia jäänud stabiilsele tasemele, ehk siis kasvu ei ole täheldatud. kui ma räägin siin aga üldiselt, siis see tähendab, et on ka äh, riski või ohus olevaid ähm, töötajaid, sealhulgas neid, kes teevad füüsilist tööd. oluline on siin ennetustöö ja kui töö intensiivsus ning füüsiline koormus, mis tuleneb tööst, kasvavad, siis tekib olukord kohaselt nõudlus kasvab, kontrollitase töökoha suhtes jääb samale tasemele, kuid koormus samal ajal kasvab ja tegemist on äh, stressifaktoriga, mis tuleneb sellest, et kaob ära kontroll. Äh, töö intensiivsus ja füüsiline koormus on ka luustiku ja lihastikku puudutavate haiguste põhjuseks. proua esimees, tahaksin tuua välja veel ühe punkti, täpsemalt äh, töölepingute tüübid. tähtajatud töölepingud on enamuses, aga siiski oma uuringus oleme ka täheldanud seda, et äh, töövahendusagentuuride lepinguid on järjest rohkem. tegemist on nii-öelda püramiidiga kõigepealt töötaja, siis vahendav agentuur ja siis ka töötajat kasutav ettevõte. sellise ajutise töökohal olevad töötajad on kehvemas olukorras kui tähtajatu töölepinguga töötajad nii väljaõppe osas kui ka näiteks töö automatiseerumise osas. tähtajalise töölepinguga inimesed on riskirühm, sellepärast et neil on suurem äh, turvatunde puudus oma töökohal. samas on siiski ka väga positiivseid elemente, mis, mida on täheldada viimastel aastatel, näiteks äh, õigusaktid selle kohta, et töökohal ei tohi suitsetada, see on viinud selleni, et äh, töötajad äh, ei puutu kokku enam nii palju äh, sigari, sigaretisuitsuga töökohal. ja see on vägagi positiivne. seega seadusandlus saab panustada sellesse, et olukord paraneks. Euroopa Liidu strateegia määras kindlaks mitu eri riskirühma, tahaksin siinkohal välja tuua sisserändajad, Euroopa Liidu eesmärgiks on suurendada töötajate liikuvust liikmesriikide sees, soodustades liikmesriikide vahelist rännet, see on tagatud ka asutamisvabadusega ning ja inimeste liikumisvabadusega, mis on kirjas ka Rooma lepingus. sisse rännanud töötajad, see tähendab, et nad ei ole liikmesriigi kodanikud, jäävad täpselt samade õigusaktide alla ja samade ehm, kokkulepete alla, aga praktikas on olukord teistsugune kodanike ja mittekodanike vahel valitsevad väga suured erinevused, ilma et me saaks siin aga teha mingeid üldistusi. näiteks siseriiklikud äh, töötingimuste uuringud Soomes on näidanud, et mittekodanikel on tihemini tähtajalised töölepingud analüüsides andmeid tööõnnetuste kohta, eriti konkreetsetes riskisektorites, nagu näiteks ehitussektoris, siis äh, see, need näitavad, et mittekodanike hulgas on rohkem surmaga lõppevaid tööõnnetusi kui öö, äh, mitte, kui kodanike puhul, ehk siis see, see määr on äh, riiklikust keskmisest kõrgem kodanikud äh, töötavad ka rohkem või kauem ühe ainsa tööandja jaoks kui mittekodanikud. me oleme täheldanud viimasel aastal ka inimestele kodakondsuse andmise tendentsi, nii et nüüd on tekkinud äh, uus riskirühm. tegemist on kodanikega, kes on pärit äh, teisest riigist ja keda tihtipeale diskrimineeritakse varjatult. tulenevalt sellest, et nad on, et nad erinevad kodanikest ja ka nende riigi kodanikest, kust nad pärit on. meie uuringud on näidanud, et VKE-de töötajad on vähem teadlikud riskidest, et neil on ka nii vähem nii rahalisi võimalusi kui ka teadmisi kuid samas on ka positiivseid väga huvitavaid näiteid. selliseid näiteid näiteks kus VKE-d ühendavad jõud selleks, et üheskoos viia läbi riskianalüüsi. üldiselt on tendents selline, et mida suurem on ettevõte, seda paremini on informeeritud töötajad meie uuring sotsiaalse dialoogi ning töötingimuste kohta on näidanud, et need töötajad, kellel on olnud võimalus osaleda sotsiaalses dialoogis ettevõttes elavad paremates tingimustes kui need, kes seda võimalust, kellel seda võimalust ei ole olnud. järjest rohkem on selliseid olukordi, milles ühel ja samal töökohal on viit nelja-viite eri tüüpi tööd, millel on ka erinevad tagajärjed konkreetsele töötajale ja loomulikult ka tööõhkkonnale. sellest ma olen rääkinud pikemalt dokumendis, mis on teil ka kättesaadaval. edasi, viimaseks punktiks äh, inimeste vaimne tervis äh, tööl. see on kindlasti punkt, millega tuleb järgmistel aastatel tööd teha. Lavalli ülikool on teinud sellekohase uuringu Quebecis, Kanadas. nimelt on täheldada uut fenomeni varjatud varjatud kõrge vererõhu tõbi. ühesõnaga, neil on töökohal kõrgem vererõhk kui siis, kui nad arsti juures on, nii et äh, töökohast tulenevalt on see vererõhk kõrgem. ja just stress äh, ja inimeste vaimne tervis äh, võivad olla ka põhjusteks, miks on tekkinud nii suur ebaturvalisus töökohtadel. proua esimees. Dublini asutus Eurofound on äh, alati teile kättesaadav ka Bilbao agentuurile ning komisjonile, kõikidele sidusrühmadele, selleks et äh, tööõnnetuste ja kutsehaiguste vähendamise strateegia osas oleks võimalik edasi liikuda me tahame sellesse panustada läbi uuringute, suur aitäh! And now, uh, before I bring in other members. Um, palun. Merci Madame la Présidente, mes chers suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid, suur aitäh selle viimase sõnavõtu eest Eurofondi esindajalt. tahaksin teile öelda järgmist, kuna tegemist on väga raske ülesandega, kui üritada kokku võtta äh, kõik need teemad siin üheksa tuhande tähemärgiga. see on siis viis lehekülge, aga teema on väga oluline. nii et et tahaksin siin lähtepunktiks võtta kaks olulist punkti. strateegia kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kaksteist, sellesse peab suhtuma kriitiliselt, peab jääma ambits- ja olema ambitsioonikas. esimene kriitika, kui me täheldame tööõnnetuste määra vähenemist, siis see tuleneb võib-olla sellest, et tööhõive määr on vähenenud Euroopa Liidus, nii et ei tohi siin pead liiva alla peita ja peab äh, vaatama kõiki aspekte. töö, tervishoid või tervis kui selline on horisontaalne küsimus. tähelepanu tuleb pöörata tööõnnetustele, jah, tõepoolest, aga nagu viimane kõneleja ka ütles, tuleb keskenduda ka äh, psühhosotsiaalsetele riskidele. kõik need riskid on seotud stressiga, ahistamisega töökohal, ka sellega, et inimestel puudub turvatunne töökoha osas ning et töö on halvasti korraldatud. ka kõige selle kallal tuleb tööd teha. siin viidati ka lihastiku ja luustiku haigustele ning ka keemilistest ainetest tulenevatele riskidele. nii et raportis keskendume ka sellest kõigest tulenevalt töökorralduses ja see on siis see üks aspekt. teiseks, ei tohi unustada ka õnnetuste ennetamist ja kutsehaiguste õnne, äh, ennetamist. sellest äh, protsessist saavad kasu kõik, kui investeerida õnnetuste ja kutsehaiguste ennetamisse, siis äh, tagab see ühelt poolt töötajate eh, heaolu ja tootlikkuse, see samuti eh, läheb vähem maksma ettevõtetele ja ka ühiskonnale laiemalt läbi sotsiaalkindlustussüsteemide. seega tuleb pingutada, eriti andmete kogumise osas. tegemist on selle strateegia ühe põhimõttelise osaga riskid on väga mitmenäolised, tulenevad mitmetest eriteguritest, olukord on erinevad liikmesriikides, on ka riske, mis on tuntud, aga eh, lähenemine ei ole kuigi ambitsioonikas näiteks aspe-, asbesti osas. mida leiate minu raportist? nagu ma ütlesin, siis eh, see raport kindlasti äh, kujuneb väga ambitsioonikaks, võtab arvesse kõiki teie panuseid, kuid käsitleb ka teemasid, mida ei ole meil veel võimalus olnud käsitleda. esiteks allhanked, see on teema, mis on väga suure tähtsusega, siin viidati ka äh, töövahendusagentuuridele Ehm, mille kaudu saavad tööd tihtipeale madalama kvalifikatsiooniga inimesed. teiseks, tööandjate vastutus süstemaatilise innovatsioonipoliitika ellurakendamisel. nagu te ütlesite, härra direktor, ja soovin teile head pensioniiga, eh, siis on täiesti uskumatu arv, sada kuuskümmend kaheksa tuhat Euroopa Liidu kodanikku sureb igal aastal kas tööõnnetuste tõttu või kutsehaigustesse. räägiti ka ju äh, siin bakterist, äh, mis levis äh, kurkidega, jah, see on ka oluline, aga tööõnnetustest rääkides äh, peab sellest kujunema ikkagi Euroopa strateegia üks prioriteete. nagu te ka ütlesite, siis esimeseks äh, surma põhjuseks töökohal on äh, hingamisteede haigused ja südame-veresoonkonna äh, haigused. nii et siin raportis on terve osa, mis tegeleb vaid statistikaga mina tahan komisjonilt nõuda seda, et neil oleks kasutada vajalikud statistilised vahendid, mis võimaldaks mõõta nii ennetuse mõju, aga ka nende töötajate arvu, kes puutuvad kokku keemiliste ainetega või kes on psühholoogilise surve all või lihtsalt ohtlikes olukordades tulenevalt oma töökohast edasi oma raportis käsitlen ka seda, et meil on vaja tõelist Euroopa Liidu raamistiku ning liikmesriikide raamistiku vahelist sidusust. tõepoolest, äh, ühtlustatud Euroopa Liidu lähenemine toimib, aga tuleb selgelt luua seosed Euroopa Liidu õigusaktide ellurakendamise ning siseriiklike raamistike rakendamise vahel. mina tahaksin tõepoolest kutsuda üles siin komisjoni eh, vaatama ka seda, mis toimub liikmesriikides, kuhu on jõutud, kuidas anda hinnang liikmesriikides toimuvale ja kuidas teostada kontrolli edasi loomulikult kõike seda on raske viide lehekülge suruda, aga üritan seda siiski teha. ennetus äh, on ka äh, teema, mis kaasneb mitut eri distsipliin, distsipliini, toksikoloogia, epidemioloogia, äh, hügieen, psühholoogia, tegemist on kõikehõlmava valdkonnaga edasi ka REACH direktiivi rakendamine. tuleb tagada nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasemel ka suurem sünergia. ja lõpetuseks eh, tahaksin veel rõhuda ennetuskultuuri tugevdamisele, millele peavad eh, mille nimel peavad tööd tegema kõik agentuurid, on vaja, et töötajad oleksid ka korralikult esindatud, sest et sellel on nii äh, töötajate tervisele kui ka ohutusele väga positiivne mõju, eriti VKE-des. kui töötajad on korralikult esindatud, siis äh, tuleb sellesse tegelikult kaasata ju ka tööandjad, kes, kellel on võtmeroll mängida tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamises. tahaksin veel juhtida tähelepanu ka Tööinspektsioonile. Nad mängivad väga kriitilist rolli, tuleb kaitsta ka öö, töömeditsiini küsimusi ja tahaksin siin piirduda vaid sellega, et öelda, et enamik ettevõtteid peavad kindlasti investeerima koolitusse. ja eesmärgiks ei ole mitte ainult töötajate teadlikkuse tõstmine, vaid ka tööandjate teadlikkuse tõstmine, ka suurte ettevõtete juhtide teadlikkuse tõstmine siin tuleb kindlasti rääkida ka konkreetsetest riskidest, kas noorte osas, ka äh, sisserändajate, vanemate inimeste osas ning äh, lapse saamise eas olevate naiste osas. tegemist on kategooriatega, kes on erilises ohus. mul on komisjonile mitu eri palvet, esiteks kantserogeensete ainete direktiivi kohaldamisala laiendamine, ühtlasi tahaksin, et komisjon tuleks välja ettepanekutega selleks, et parandada kas vähihaigete või teiste haiguste all kannatavate inimeste töötingimusi, edasi nanotehnoloogia potentsiaalne oht töökohal ja paluksin komisjonilt ka äh, soovitusi kutsehaiguste nimekirja osas, mis siis edasi öö, äh, muutuks ka direktiiviks. nii et selline kiire ülevaade loodan teie panustele, lugupeetud kolleegid, aga igal juhul see raport kindlasti tuleb siin parlamendis arutusele suure kära saatel, sest et tuleb panna küsimärgi alla kõik Euroopa Liidu äh, seda valdkonda puudutavad poliitikad. härra Bark ja siis proua Rapti suur tänu, tahan tänada proua Telit selle ettekande eest ja kokkuleppe eest. suur tänu ka kõnelejatele, ettekannetes oli hulgaliselt statistikat ja üksikasju, aga ilma statistikata muidugi poliitikat äh, teha ei saagi. tahaksin omalt poolt puudutada kolme punkti. esiteks äh, ohtlikud äh, töötingimused, töölepingud, mis seavad töötajad ohtu see sada kuuskümmend kaheksa tuhat äh, õnnetuste ohvrit, ma arvan, et äh, see näitab, et samamoodi nagu transpordi puhul on tarvis äh, seada eesmärgiks null õnnetust, et kuhugi jõuda tarvis on ka õigusaktid toimima panna ja ebaseaduslikest töötajatest äh, lahti saada. demograafilised muutused, oodatav keskmine eluiga tõuseb järjest, üldiselt on see ju hea, aga samas see paneb surve alla ka pensionisüsteemid ja tähendab ka seda, et inimesed peavad pikemalt töötama ja vanematele inimestele ei ole see lihtne ning äh, loomulikult võib omakorda kaasa tuua õnnetuste kasvu. elukestev õpe on siin kindlasti keskse tähtsusega. mõnedel töökohtadel ei ole võimalik äh, jätkata samasuguse koolitusega ohutult sama töö tegemist, tarvis on täiendkoolitust, ümberõpet ja kui me räägime tervisest, siis tähtis on tähelepanu pöörata töödele, kus inimesed puutuvad kokku tehnoloogiaga äh,, igasugused skännerid, aga ka kemikaalidega kokku puutuvad äh, töötajad. Äh, aeg lendab ja kindlasti tahavad ka teised sõna, nii et sellega ma omalt poolt lõpetan. aitäh, proua Rapti, siis proua Hõõš. E- suur aitäh. ma olen nõus raportööriga see, kuidas ta käsitles äh, küsimust, äh, sobib minule täielikult ja ma rõõmustan selle üle väga, sellepärast et minu töö seega on, seda on vähem. tahaksin siiski paarile asjale rõhuda. esiteks stress kui oluline tegur, mida mainis viimane sõnavõtja ma olen täiesti nõus sellega ja lisan veel, et neljateistkümnendast kuueteistkümnenda juulini ühel Kreeka saarel Ikaarial arutatakse just seda, miks selle saare elanikud elavad üleüldse kõige kauem Euroopa Liidus, miks nende keskmine eluiga on kõrgem. see tuleneb sellest, et nad üritavad tagandada kõige väiksema stressitaseme ja teiseks faktoriks on ka toitumine. räägin sellest sellepärast, et minu arvates on see otseselt seotud töötervishoiu ja ohutusega. stress mängib siin väga olulist rolli. Euroopa Liidus rohkem kui null koma üks protsenti inimesi elavad üle kaheksakümne aasta, aga sellel väikesel Kreeka saarel on see arv kümme korda suurem. ja see kinnitab just nimelt seda, mida öeldi hetk tagasi stressi mõjudest inimesele töökohal. me peame neid faktoreid tõsiselt arvesse võtma. stress, nagu ka öeldi, viib selleni, et töötajatel võib olla või äh, tuleneb võib-olla sellest, et inimestel on kolm-neli lepingut, erilepingud, teistel on aga tähtajatud lepingud, mõnel kolleegil tähtajaline leping, võib-olla sinna juurde veel paar lähetatud töötajat mõnest teisest liikmesriigist, neil võib olla raskusi näiteks ravikindlustusega tahaksin viidata veel teistele teemadele, kõigepealt ennetustöö. ennetus on väga oluline, sest et see on seotud ka äh, informatsiooniga ja sellega, kuidas äh, on seda, kuidas on seda võimalik inimestele edasi anda. ja ma ei räägi mitte ainult äh, töö vabandust, ettevõtetest, suurtest ettevõtetest ega VKE-dest, vaid kõigist ettevõtetest ja sealjuures ka veel noortest inimestest, vanematest inimestest. ja ka nendest inimestest, kes töötavad ohtlikel töökohtadel. noored tihtipeale ülehindavad oma võimeid ja alahindavad riske. ja kui rääkida vanemate inimeste teadlikkuse tõstmisest, siis kindlasti info, mis neile jagatakse, on otseselt seotud ähm, põhilise koolitusega, mis nad saavad, kuid neid inimesi tuleb informeerida ka uutest riskidest, mis tulenevad tehnoloogilisest arengust koolitus on siin minu arvates täiesti vältimatu faktor ja ma olen täiesti nõus sellega, mida siin selle kohta ka öeldi. tahaksin äh, tuua näite ühest argmaisest ettevõttest, mille filiaal asub Põhja-Kreekas, ma ei hakka ettevõtet nimeliselt äh, nimetama, et ei arvataks, et ma kuidagi seda firmat reklaamin või vastupidi, laiman. see ettevõte on tegev tekstiilisektoris, rõivatööstuses, seal on eriti oluline värvivalik, moodustati viieteistkümnest naisest rühm, kelle ees, kelle ülesandeks oli kontrollida värvi kvaliteeti. paar aastat hiljem esitati kaebusi, sellepärast et särgi värv oli Äh, teistsugune äh, selles kehaosal ja varrukatel. ja siis tekkis küsimus, et miks selline värvierinevus konkreetsel rõiveõsemel oli. see põhjus oli väga lihtne, kui naised tööd alustasid, olid nad kahekümne viie aastased, aga kui esitati kaebus, olid nad neljakümne aastased ja see tähendab, et nende silmad ei näinud enam sama hästi ja just nimelt tulenevalt sellest äh, juhtumist mõisteti, kui väga oluline ei ole mitte ainult ähm, jätkuv väljaõpe, vaid äh, ka muud aspekti, aspektid, näiteks et naistel oli võimalus liikuda mõnele teisele töökohale, nad said uut väljaõpet äh, ja nad asendati siis töötajatega, kelle nägemine oli parem. nii et see ma arvan, et me peaksime keskenduma ka headele näidetele. kõige selle jaoks on meil vaja rahalisi vahendeid ja just nimelt seepärast peab Euroopa Liit sekkuma. me võiksime rahaliselt toetada kõiki neid jõupingutusi mitte läbi Euroopa Sotsiaalfondi, vaid läbi seitsmenda teadusraamprogrammi, sest et siin on võimalik ju tegeleda parimate praktikatega, uute lahendustega, siin on uuenduslikke aspekte. rahalised vahendid, mis suunatakse VKE-dele, on eriti suure tähtsusega, jah, ma tean, proua esimees, et aega on vähe ja võtangi kokku. VKE-d on tihti silmitsi rahastamisraskustega ja seega tuleks ette näha neile abi. meie kolleegi äh, proua Telli raportis on oluline just koostöö ja kõikide Euroopa Liidu asutuste töö koordineerimine, ka nende agentuuride töö koordineerimine, kes tegelevad tööohutuse ja töötervishoiuga. nii et kõikide nende agentuuride vaheline koostöö on tohutu suure tähtsusega. ma arvan, et meil peaks olema ka vajalikud eeskirjad ning samuti eh, süsteem, kuidas kontrollida reeglite järgimist ja kui reegleid ei järgita, peaks olema võimalus viia läbi uuring selleks, et aru saada, miks neid ei rakendata. oleks võimalik kasutada ka stiimuleid selleks, et ettevõtted neid reegleid järgiksid, võiks olla ka ette nähtud sanktsioonid, aga mitte ainult, ka tasu reeglite järgimise eest nii et need olid need teemad, mida ma tahtsin üldiselt tõstatada, kuid siiski veel üks viimane punkt. see aspekt on, väärib ka mainimist, siin on kohal ka Eurofondi esindaja, minu arvates teevad nad väga head tööd. ja tänases arutelus anti juba vastus kõikidele neile, kes kahtlevad nende töös ja tõhususes. ütlen seda seepärast, et paaril kolmel täiskogul Strasbourgis jällegi tõstatati nende asutuste rahastamise küsimus ja ka see, et kas need asutused peaksid üldse olemas olema või kas tuleks need asutused äkki äh, üheks asutuseks kokku panna. aga mina rõhutan seda, et tegemist on väga olulise asutusega, need võimaldavad meil äh, hästi oma tööd teha ja parandada ka Euroopa Liidu kodanike heaolu uh,. Mrs Hirsch for a... proua Hirsch kõigepealt ja palun nii lühidalt kui võimalik, et eksperdid ka veel sõna saaksid. suur tänu ma tahtsin teha mõne kommentaari sel teemal, aga ma esindan Vari raportööri härra Kreutzmanni ALDE fraktsioonist ja ütlen välja ka tema seisukohad töötervishoid ja ohutus on liberaalide jaoks äärmiselt tähtis ning meil on väga hea meel, et Euroopa strateegia vahekokkuvõte on komisjoni poolt koostatud. on olnud mitmeid äh, raskusi ja kindlasti on veel võimalik asju paremaks muuta. paljudel ettevõtetel on olemas juba sellised eeskirjad, mis lähevad kaugemale kui seadusega ette nähtav. Saksamaal äh, hõlmab kindlustus ka mitmeid äh, õnnetusi, mis juhtuvad teel tööle või äh, teelt, töölt koju, samas kui seadusega ei ole nõutud äh, selline kaitse, aga me peame vaatama ka, et me ei tekitaks üleregulatsiooni kui inimene jääb töökohal haigeks või satub õnnetusse, siis äh, loomulikult peab keegi teda asendama ja see tähendab ettevõttele lisakulusid. ja eriti VKE-de jaoks on seepärast oluline tagada, et ähm, töökoht oleks turvaline väikeettevõtted on olulised tööandjad Euroopas. proua Kreutzmannile meeldib äh, bürokraatia vähendamise eest võitlev rühm ja Äh, proua Kreutzmann leiab, et äh, proua Telli raport on väga kasulik ja soovib teha koostööd ka edaspidi. härra Põllumaa. suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada erinevate agentuuride esindajaid nende väga heade sõnavõttude eest ja ka selle eest, et nad siia täna tulnud on. ühtlasi tahaksin väljendada rõõmu selle üle, mites meie raportöör Karima Delli üldiste suundade osas selles raportis. see, mida ta kirjeldas, käsitleb tõesti kõike ja see on ka väga ambitsioonikas ja kindlasti on meil ühtne tahe tulla välja üht, ühtsete ideedega. me teame jah, et Greta elu tagab pika eluea. ja siin on räägitud ka kõikidest erinevatest ähm, kutsehaigustest, äh, räägiti lõpupoole ka psühholoogilistest probleemidest, mis võivad tekkida äh, ja see siis ei puuduta enam mitte näiteks keemiliste ainetega kokkupuutumist. ma arvan, et ennetustöö selles valdkonnas on väga tähtis ja see peab äh, kaasama erinevaid äh, inimesi, hoolimata sellest, millise kutsehaiguse või õnnetuse ohuga on tegemist. tööandja peab kasutama olemasolevaid vahendeid, äh, mis antakse töötajatele, see on peamiselt hea koolitus, ühtlasi peavad sekkuma ka sotsiaalpartnerid ja ka töömeditsiin äh, paraku on aga väga palju neid ettevõtteid, eriti VKE-sid, kes kunagi seda võimalust ei kasuta. liiga palju on neid ettevõtteid, mille töötajad ei ole kunagi ei ennetavalt ega ka hiljem kokku puutunud tööarstiga. ja see on täiesti vastamõõtamatu, kui me räägime siin ennetusest. veel üks oluline punkt, nimelt seos töömeditsiini ja öö, ähm, inimressursside vahel näiteks stressi ennetamine töökohal, arvestades selle tagajärgi. näiteks ka inimeste ümberõpetamine, kui nad on olnud õnnetuse ohvriks, tulenevalt siis tema tervise olukorrast, äh, kui ta siis on põdenud kutsehaigust või ka Äh, ta on olnud õnnetuse ohver või näiteks kui naine on saanud lapse, siis on oluline inimesed ümber suunata, ümber õpetada ja siin on tõeline koostöö ette nähtud töömeditsiini ning personaliosakonna vahel. kõikide nende teemade osas tuleb välja tuua ka see, et on ettevõtted, kes on ebasoodsas olukorras või kannatavad selle all, et nende tööõnnetuste määr on liiga suur. kindlasti oleks võimalik neil äh, kas-, äh, suurendada ka oma äh, tootlikkust, kui nad vähendavad tööõnnetuste määra. ja selleks oleks võimalik kasutada erinevaid stiimuleid see, mida teie ütlesite, läheb täpselt kokku sellega, millest me rääkinud ka teiste raportite osas, näiteks töötajate liikuvus ja lähetamine, samuti aktiivsena vananemine, ka äh, puuetega töötajate küsimus. kõige olulisem on jõuda siin äh, liikmesriikide vahelisel ühtlustamiseni, et leida kõige ühtsemad õigusaktid, ennetus äh, küsimustes, ükskõik kas me räägime siis äh, psüühilistest või füüsilistest haigustest uh,. Uh... suur aitäh, enne kui ma annan uuesti sõna ekspertidele. rakenduse kohta täiesti õige, me peame tagama, et need töötervishoiu ja ohutuse direktiivid, mis on aastate jooksul vastu võetud, oleksid ka rakendatud korralikult kõikides liikmesriikides, sest see on võtmeks paljude probleemide lahendamisel. sest probleem on tõesti selles, et neid pole alati rakendatud ja ma loodan, et mm, komisjon algatab ka rikkumismenetlused vajadusel ja seda on ka tehtud, aga peaks võib-olla tegema rohkem. ajutised töötajad ma olen osaliselt nõus, mida selle kohta on öeldud, kui eh, seda lepingut eh, kasutatakse eh, täiskohaga töötajate asendamiseks ja see ei ole inimese enda valik, siis tekitab stressi, aga kui kellelegi antakse ajutine tööleping selle asemel, et täistöökohaga tööd anda ja tal ei ole mingit valikut, siis see on probleemiks, aga ma arvan, et ka selles valdkonnas on suuri erinevusi liikmesriikide vahel. mis puudutab stressi, siis äh, me peaksime kõik käima seal Kaarel saarel, äh, et vähendada oma stressitaset kindlasti, aga õige on see, et äh, stressi ei ole piisavalt äh, uuritud. ja küsimus on, kuidas stressi taset tegelikult hinnati ja äh, kas on võimalik öelda, et äh, mõned inimesed on nii-öelda stressialtimad kui teised ja agentuurid kindlasti saavad tegeleda selle teemaga järgmiste kuude või aastate jooksul, vaadata, missugune mõju on stressil paljudele teistele aspektidele. me ei ole meil ei ole tervikpilti olukorrast, enne kui me oleme kaalunud ka stressiga kaasnevaid tegureid ja seepärast me peame nõudmat stressi kui nähtusega tegeldaks selle õigusvaldkonna raames. muidugi me ei tohi ka rutates tegutseda ja suruda stressi kui tegurit sisse kõikidesse direktiividesse, ilma et me mõistaksime sellega seonduvaid põhjusi ja tagajärgi. proua Teli ma usun, et te võtate arvesse kõik märkused, mis parlamendiliikmed tegid ja meil on kindlasti aega ka selle üle veel arutada, annan nüüd ekspertidele igale kaks minutit aega ja palun nüüd tõesti ajast kinni pidada, ma äh, jälgin seda karmilt. kõigepealt härra Kamarota, palun. Very, very, very shortly, very rapidly to say first of all ma teen väga lühidalt, kõigepealt tahaksin teid tänada nende oluliste panuste eest sellesse arutellu ähm, mis puudutab siis uue poliitilise raamistiku väljatöötamist tööohutuse ja tervishoiu vallas. meie loomulikult komisjonis oleme need, kes algatustega välja tulevad. väga huvitav on äh, Äh, teada saada, kuidas teie raport lõpeb Lõp. ja tahaksin loomulikult äh, tänada proua Teelit nende väga oluliste märkuste eest. meie komisjonis tahame nendega loomulikult arvestada ma võin öelda, et me jagame väga paljuski teie seisukohti. me oleme teadlikud nendest puudustest, mis eksisteerivad ja probleemidest, millega meil tuleb tegeleda. samas tahaksin juhtida teie tähelepanu ka äh, sellele põhimõttele, millest komisjon juhitub, nimelt lähimuspõhimõte. komisjon tugineb äh, lepingu artiklile sada viiskümmend kolm, mis annab komisjonile võimaluse tulla välja terve rea algatustega, aga äh, väga palju on selliseid asju, mis on endiselt liikmesriikide pädevuses. Äh, komisjon tahaks tulevikus hoolitseda selle eest, et meil oleks viis, kuidas koordineerida neid algatusi Euroopa Liidu ja riigid, liikmesriigi tasandil. suur aitäh ja aitäh, et te oma kõneajast kinni pidasite. ja nüüd härra Takala, palun. aitäh, ka mõned märkused. ma tahaksin öelda äh, midagi ajutiste tööliste kohta. mitte kõik need töötajad ei ole kaitsetud, täpselt nagu ka kõik hool-, kõik võõrtöölised ei ole kaitsetud näiteks me räägime siin kas või üliõpilastest, kes töötavad ainult lühikest aega või mõnda edasi. me peame kindlaks tegema, millised töötajad tegelikult on kaitsetud. mina olen tegelikult olnud võõrtööline juba kolm, nelikümmend aastat ja ma olen töötanud suurepärastes tingimustes. stressi kohta mõnikord meile tundub, et kõik asjad on keerulised ja põhjad, põhjustavad stressi, aga see ei ole päris nii, stress võib inimesed ka tappa, nii et, et stress on midagi sellist, mis võib väga tõsiseid probleeme põhjustada, aga äh, ärgem unustagem, et stress on praegu töökohal üks väga tõsisem, üks tõsisemaid probleeme. ja me peame vaatama, millised on need konkreetsed tegurid Äh, kas siis on stress, äh, öösel töötamine, äh, sõnaõiguse puudumine töö korraldamises, need on kõik sugu, igasugu probleemid, mis probleeme põhjustavad. siis on inimesed, kes tööle jäävad, inimesed, kes töölt minema aetakse Äh, kes töö kaotavad majanduskriisi tingim-, tingimustes, need inimesed, kes töökoha säilitavad, nende südame-veresoonkonna haigustuse haigestumise oht on suurem, sellepärast et nad saavad rohkem äh, töö, nende töökoormus kasvab. Äh, nii et, et mitte ainult need, kes vallandatakse, ei ole ohvrid, vaid need, kes ka tööle jäävad, kannatavad ja üks asi, mille üle me oleme väga õnnelikud, on see, et meil on äh, suurepärane ja ambitsioonikas raportöör ja kindlasti saab valmis ka väga tore, suurepärane raport, aitäh! ja lõpetuseks äh, meie kolmas ekspert. see arutelu oli väga rikastav ka inimesele, kes töötab teadusvaldkonnas, sest et äh, üldistamine ei ole ju teadusuuringute ülesandeks me teame, et tuleb minna kaugemale selleks, et äh, täpselt määrata kindlaks kõik olulised elemendid, nii et tõesti need arutelud olid minu jaoks väga rikastavad. tahaksin äh, lisada paar asja stressi kohta. viimane kõneleja ütles, et äh, eluiga on Kreeta küsimus. ja ma ka usun seda. stressiteemaline arutelu on väga keeruline, siia alla käivad väga komplekssed äh, teemad, tuuakse välja väga palju eri argumente, nii argumente, mis ettevõtteid otseselt ei puuduta, kui ka ettevõttesiseseid argumente. see arutelu ei saa olla äh, argumendiks selleks, et mitte keskenduda äh, töökohal toimuvale. sotsiaalpartnerid on kokku leppinud äh, stressi ennetamise osas töökohal. tegemist on uue põlvkonna kokkuleppega, mille osas tahetakse järelevalvet teostada ise ka äh, selles osas, kuidas seda siseriiklikult ellu rakendati, millised näitajad äh, töötati välja selleks, et äh, siseriiklikes agentuurides seda, selle üle järelevalvet pidada. ühesõnaga, mul on kaks minutit. nagu siin ka öeldi, tegemist on subsidiaarsuse põhimõttega, aga siiski tuleb töökohal toimuvaga tegeleda. Thank you very much for that, I was worried about suur aitäh, mina muretsesin oma stressitaseme pärast, kui te üle kõne aja lähete. suur aitäh teile kõigile, suur aitäh ekspertidele ja suur aitäh ka Karima Tellile ja kõigile, kes selles arutelus osalesid. ma tahaksin öelda, et muudatuste tähtaeg on kuueteistkümnes september keskpäev, arutelu muudatuste üle toimub viiendal, kuuendal oktoobril ja seitsmendal novembril hääletame siis komisjonis, nii et, et ma loodan, et me tuleme selle olulise teema juurde veel tagasi eh, nii siin komisjonis kui mujal ja saame seda siis edasi arutada. suur aitäh kõigile! meie järgmine istung, eh, mille üle kindlasti kõik rõõmustavad, ei ole mitte varem kui kaheksandal septembril kell üheksa, niisiis soovin teile kõigile suurepärast suvepuhkust kui te juba lähete puhkusele, kui te jääte oma valimisringkonda ja teete tööd, siis ärge laske stressil endale võimust võtta, suur aitäh!